Friends, we start this meeting now and those who are et sõbrad, alustame. ja need, kes on jäänud hiljaks, ilmselt tulevad natukene hiljem. täna on meil täiskeelerežiim, välja arvatud horvaatia keel. ja ütleksin omalt poolt veel nii palju, et meie, meil on külla tulnud mõned külastamisgrupid, proua Moen Chartier on külla kutsunud kümme ajakirjanikku kes äh, siis äh, jälgivad tänast hääletust töötajate lähetamise äh, faili kohta ja siis lisaks sellele hääletussessiooni ajal on kohal ka kaamerad, kes filmivad. ja lisaks sellele on härra Schulze kutsunud siia telejaama külla, kes samuti sedasama hääletust siis salvestavad. härra Silikiotis, kui ta saali jõuab, tervitab siin oma külastusgrupi kuulu viiskümmend viis külalist ja nemad tulevad kuulama siis meie ühist kuulamist Transpordikomisjoniga. ootame praegu veel härra Tellit, või proua Tellit, vabandust, saali. aga ma ei taha küll nüüd kedagi äh, sooladega olla ebaviisakas, kuid me peaksime siiski alustama, sest muidu me jääme ajakavast väga maha. proua Talli on teel meie suunas. ja alustame siis oma kuulamisega töötingimused äh, transpordisektoris lähetatud töötajatele. kõik äh, osalised on teretulnud, eriti muidugi meie eksperdid, kes äh, jagavad meiega oma teadmisi selle kuulamise ajal. hea meelega korraldame selle koos Transpordikomisjoniga. nagu ilmselt te teate, on maanteetransport kõige sagedamini kasutatav transpordisektoris. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal transporditi mööda maanteed peaaegu kolm neljandikku Euroopa Liidu sisestest kaubavedudest ja reisijate veo puhul on maanteetranspordi osa turust suisa üheksakümmend protsenti. härra proua esimees selgitab proua Tallile, et ta alustas sissejuhatusega. kümme koma kuus miljonit inimest on transpordi ja kaubaladude sektoris hõivatud Euroopa Liidus, kümme koma kuus miljonit, see on ikka väga palju ja uuringud on näidanud, et praegused äh, Euroopa Liidu seadused äh, on negatiivselt mõjutanud näiteks autojuhtide töötingimusi, sellised küsimused äh, nagu atüüpilised ebaregulaarsed töötunnid, millest on teavitanud professionaalsed autojuhid võrreldes siis teiste sektoritega ja lisaks sellele on ka teisi riskifaktoreid, faktoreid, millega tuleb alus, äh, arvestada, näiteks see, et autojuhid on äh, väga kaua kodust eemal, ajasurve, ei ole neil piisavalt kohti, kus puhata ja ka sissetulekuprobleemid. kuludepõhine konkurents äh, on teinekord toonud kaasa ebaseadusliku tegevuse ja see muidugi ainult süvendab seda probleemi regulatiivne kulu ja selle suurus ei mõõta mitte ainult konkurentsi, vaid tekitab ka selle riski, et autojuhtidelt võetakse nendel, nendel kaitse, lasub kaitse, kui nad töötavad äh, ajutiselt teises liikmesriigis. sest et äh, tööandjad äh, tahavad siis reeglitest mööda minna. arvestades transpordisektori ebareeglipärust, on kõige paremaks lahenduseks sektoripõhine seadusandlus. seda siis koos teiste Euroopa Liidu poolsete algatustega, mille eesmärgiks on eh, siseturu toimimine. kolmekümne esimesel mail sellel aastal Europe on the Move Euroopa liikvel teatisega võttis Euroopa Komisjon vastu äh, Äh, autojuhtide lähetamise ettepaneku maanteetranspordisektorisse ja nägi ette miinimumtingimused äh, päevastele ja nädalastele sõiduaegadele, tahograafide nõue ja konkreetsed sätted siis kaubavedude turule. tänane kuulumine, kuulamine on osa parlamendipoolsest panusest selle ettepaneku kallal tegutsemisel ja ootame siis huviga seda tänast kuulamist. kutsun nüüd üles Transpordikomisjoni eksperti, oma kallist kolleegi proua Tallit, Tallit äh, võtta äh, ka äh, osa selle istungi sissejuhatamisest ära, et proua Telli on transpordikomisjoni esimees. proua esimees mul on äh, väga hea meel tervitada teid siin tõesti soojalt äh, meie kuulamisel. Äh, maanteetransport ja kaubavedude turg on täna üliolulise tähtsusega, peaasjalikult Euroopa majanduse jaoks ja seega see nägemus, mille me praegu välja joonistame, on nägemus sektorist, mis homme peaks olema tugevatel alustel olev majandussektor, säästlik, aga peaasjalikult stabiilne. see peab olema sektor, mis annab võimaluse loomulikult vedada Euroopa siseturul kaupu, kuid see peab olema stabiilne ka selleks, et me jõuaksime kogu Äh, transpordisektoris töötavate inimeste puhul sarnaste võrd-, õiguste tagamisele nagu teiste töötajate puhul Euroopas. me peame keskenduma töövõtjate töötingimustele ja kui me nendest töötingimustest räägime, siis räägime me muidugi headest töötingimustest. nii nagu proua esimees ütles, komisjon on teinud ettepaneku maanteetranspordi uue seaduse osas. meie arvame, et see seaduseelnõu peab tõesti oluliselt parandama selles sektoris töötavate inimeste töötingimusi. loomulikult toetame me neid, kes eh, tahavad mängureeglitest kinni pidada selles sektoris. ja seega turuküsimused ja sotsiaalküsimused, neid tuleb vaadelda üheskoos, selleks et jõuda tasakaalustatud lahendusele, milles arvestatakse Euroopa Liidu lisandväärtust ja kodanike huve. Euroopa Parlamenti panus on ülioluline antud temaatikas. me tahame kinni pidada selle eelnõu eesmärkidest ja need saavutada. me peame kõik üheskoos ära reguleerima sotsiaalne dumping, mis on kogu Euroopa projekti mürgitanud, tuleb seljatada. ma tõesti loodan, et meie arutelu kujuneb huvitavaks, kuid et meie eksperdid räägivad konkreetses keeles, mis et nad annaksid meile konkreetselt nõu selles osas, kuidas praktiliselt probleemid lahendada, aga et me puudutaksime tõesti kõiki neid probleeme, millega iga päev oleme silmitsi. on tõsi, et tänases suhteliselt meelehärmi tekitavas arutelus või vabandust, tänane arutelu on väga üli, ülioluline ja see panus on oluline, aga me ei tohi äh, mööda vaadata tegelikest probleemidest, kontrolli küsimused. Äh, riiulifirmade küsimus. ja loomulikult sellised küsimused, mis ei puuduta mitte ainult sellist temaatikat nagu miinimumpalk, aga ka äh, need konkreetsed elamise töötingimused, transporditingimused ja ka elamu majandus. proua esimees, ma kordan, teie komisjon, nagu ka meie transpordiküsimus, meil on üks eesmärk. me tahame kaitsta ja võidelda kõikide Euroopa töövõtjate eest. selle raportis, selles raportis kindlasti ei räägita teise grupi töövõtjatest. kõikidel töövõtjatel on samad õigused ja sama õi suur õigus kaitsele. suur tänu, proua esimees, te võite olla täiesti veendunud, et äh, meie komisjoni liikmed, transpordikomisjoni liikmed, keda siin on täna väga palju, on pühendunud sellele, et äh, anda tõeline panus sellesse arutellu. suur tänu, proua Telli, suur tänu selle sissejuhatuse eest ja annaksin nüüd kohe sõna külla kutsutud viiele eksperdile. ja kõigepealt äh, saab sõna proua Eevi van der Belt, siis härra Roberto Barillo, siis härra Matšei Vronski, härra Dirk Engelhardt seejärel ja viiendana härra Rodriguez Medal. aga me alustame proua Vander Peltist, kes on poliitiline nõunik Euroopa Maanteetranspordiettevõtete Assotsiatsioonis, UETRis, ja sõna on teil ja ma katkestan teid, ütleb proua esimees, kui te räägite liiga pikalt. suur tänu, kõigepealt meie assotsiatsioon tahaks teid tänada selle võimaluse eest osaleda tänasel kohtumisel ja et meil on võimalus äh, väljendada äh, oma arvamus selles küsimus. kõigepealt selle ettepaneku sisust kokkulepe. see näeb ette, et miinimumpalga ja iga-aastase puhke tingimustest tuleb kinni pidada siis, kui autojuht on vastuvõtva liikmesriigi territooriumile lähetatud. praegune ettepanek ütleb, et miinimumpalk para-, äh, parandab ennast kõneleja kui äh, autojuht on kolm päeva ühes kalendri koos, kuus äh, liikmesriigis, äh, sii-, vastuvõtvates liikmesriigis, siis ta on lähetatud töötaja ja tuleb arvestada palga ja puhketingimustega. kui ta on aga riigis vähem kui kolm päeva või kolm päeva, siis tegemist ei ole lähetusega ja kabotaaži puhul ei ole ajaline piirang üldse oluline. mis on uus kõige selle puhul? nimelt uued reeglid sellele, kuidas seda kolme päeva siis loetakse. siin on öeldud, et kui päevane tööperiood on lühem kui kuus kuud, siis on tege-, kuus tundi, siis on tegemist poole päevaga, kui see on rohkem kui kuus tundi, siis on tegemist täistööpäevaga ja on selgelt öeldud, et kui autojuht on puhkeperioodil ja võtab siis puhkeaja vastuvõtva liikmesriigi territooriumil loetakse see tööaja alla ja seega otsustab äh, ka ära, kas tegemist on lähetuse või ei. vaatamata nüüd neid defini-, vaatamata nendele definitsioonidele on siin väga palju auke veel sees ettepanekus, mis ta, mida näiteks öelda transiidi kohta seda ei mainita selles ettepanekus üldse. meie arvame, et see tuleks konkreetselt mainida, et transiiti ei saa kunagi võtta lähetusena. ja lisaks sellele on ka väga palju ebaselgust äh, miinimumpalga termini osas, mis siis saab näiteks iga, äh, päevahüvitistest, päevarahadest või teistest äh, taolistest hüvitistest, mis, mi-, kuidas on sek-, sektoripõhiste lisasummadega, oleks seega parem, kui on ära määratud, millised elemendid lähevad miinimumpalga alla ja millised mitte. ja me, et meil oleks korralik nimekiri selle kohta, sellepärast et kui ei ole konkreetset ülevaadet selle kohta, siis jäävad küsimused selle kohta, kas kinni peetakse reeglitest või ei ikkagi veel õhku. üldiselt meie arvame, et on väga positiivne see, et lõpuks on meil definitsiin selle kohta, mis on lähedamine ja mis mitte ja et on välja töötatud ka selle väljaarvutamise reeglid, aga sellegipoolest me arvame, et see kolmepäevane reegel, mis välja on pakutud, on ähm, tuleb kahjuks peaasjalikult VKE-dele ja väikestele liikmesriikidele ja ka ettevõtetele, kes on äärepoolsemates liikmesriikides ma toon ühe näite, mis meie seisukohta võib-olla natukene selgitab. üritan saada selle kaardi ka siia kuvarile. nii et meie näide, näiteks VKE, mis äh, on registreeritud Hispaanias ja viib äh, Hispaaniast apelsine Hollandisse. Äh, edasi-tagasi võtab see reis kuskil nädal aega autojuht alustab siis Hispaaniast, sõidab läbi Prantsusmaa, kahe päeva jooksul jõuab äh, Belgiasse, Belgia läbimiseks läheb tal pool päeva ja lõpuks jõuab siis Hollandisse, kus ta äh, oma apelsinid maha laeb ja siis võtab peale kauba, mis läheb Belgiasse ja Prantsusmaale. Prantsusmaalt äh, Belgias läbi Bel-, Prantsusmaa ja Belgia läbi reis Hollandisse on transiit ja seega ei ole lähetus ütlesin, et ta laeb, ta laeb kaeva maha ja uuesti peale Hollandis, selleks läheb rohkem kui kuus tundi, ehk siis täpselt, siis üks tööpäev. ta sõidab tagasi Belgiasse, laeb ka, laadib kaeva maha vähem kui kuue tunni jooksul, see läheb arvesse pool päeva, sealt edasi sõidab ta Prantsusmaale ja tema reis Prantsusmaal võtab äh, rohkem kui päev ja kuus tundi, ehk teisisõnu arvesse läheb kaks päeva ja seesama autojuht sõidab sedasama marsruuti neli kuni viis korda päevas. ehk teisisõnu, praeguste kalkulatsioonireeglite kohaselt on ta lähetatud Prantsusmaale kaheksa kuni kümme päeva, Hollandis neli kuni viis päeva ja isegi võib-olla Belgias kolmeks päevaks, äh, see sõltub sellest, kui kaua tal Belgias aega läheb kauba mahalaadimiseks. ja asja läheb, teeb veel keerulisemaks see, et äh, Äh, mõnikord sõidab ta läbi Luksemburgi ja pakub kabotaažiteenust ja seega tuleb ka paar tundi, mis ta seal on, arvesse võtta. kogu selle kuu aja jooksul maksab Äh, taotleda sotsiaalkindlustust Hispaanias. selleks, et seadusest kinni pidada, peab tema tööandja iga kuu iga autojuhi kohta väga keerulised kalkulatsioonid läbi viima, sellepärast et igal autojuhil on oma ülesanne. see tähendab seda, ta peab teadma, milline on palk, ta peab teadma, millised on reeglid üleaja kohta, hüvitiste kohta, äh, palgaga puhkuse kohta, kõikides nendes liikmesriikides. meie arvame, et ähm, töö andjad, eriti VKE-d, peavad hakkama tellima väga äh, kallist äh, konsultatsiooniteenust ettevõtetelt, kes, kellel on sea-, sotsiaalse seadusandluse kohta liikmesriikides ülevaade, VKD-l tavaliselt ei ole endal personali, et äh, kõiki nende reeglitega ise tutvuda. ja iga kord, kui kuskil midagi muutub, iga kord, kui autojuhi marsruut muutub, peab ta kõik uuesti jälle üle arvutama ja seda iga kuu meie kardame, et need reeglid tekitavad tohutu administratiivse koorma ettevõtetele ja see asi tegelikkuses ei toimi. lisaks sellele, et see on kahjulik ettevõtetele, võivad uued reeglid viia ka autojuhtide puhul teadmatuseni, sellepärast et see võib tähendada seda, et iga kuu kehtib nende jaoks mingisugune muu seadus. ja siin ettepanekus on ka halduskohustuste kohta teatud ettepanekud. meie assotsiatsioon on väga rahul sellega, et rohkem ei, enam ei ole vaja esindajat. see oli liiga koormav ja teinekord oli esindaja öö, ka väga kallis. kuid samas on ettepanek näinud ette erinevad registreerimiskohustused, mis võivad olla riigiti erinevad. näiteks on ka autojuhitul kohustus kaasas kanda teatud dokumente. jällegi kutsume meie üles minema üle Euroopas ühele registreerimisplatvormile, milles oleks ka võimalus vajalikke dokumente, et seal oleks ka võimalus dokumendid, mis on vajalikud, üles laadida, näiteks A1 vorm, tööleping, see tähendab seda, et autojuht ei peaks neid enam edasi kaasas kandma omal kaubikus. see tähendaks lihtsustatud menetlust tööandjale ja nagu ma ütlesin, töötaja ei pea siis neid dokumente kaasas kandma ja loomulikult vähendab see ka vigade riski eh, ja ka seda, et mõnikord unustatakse lihtsalt asju maha. ja kokkuvõtteks, meie tahaksime ühe asja veel välja tuua, see on meie jaoks väga tähtis, nimelt ebaõiglase konkurentsi temaatika. praegune olukord on tekkinud sellepärast, et tööjõukulud on nii erinevad. Eh, on liikmesriike, kus üks tund tööd maksab kolm korda rohkem kui mõnes teises ja, ja sotsiaalkindlustusmäärad on ka väga erinevad. ja seega, milli-, mis üks iganes reeglis kin-, kokku lepitakse, ei muuda see tegelikult tööjõukulude tema öö, äh, probleem, problemaatikat üldse. suur tänu tähelepanu eest! suur tänu ja nüüd ma annaksin sõna härra Barillole, kes on Euroopa Transporditöötajate Föderatsiooni ETF-is äh, maanteetranspordisektori töötajate üksuse esimees. Merci, dama president, mesdames et messieurs. suur tänu, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud äh, esimees. ma räägiksin selle teema peamisest äh, teemast, meil ei ole tegelikult PowerPointi ettekannet, kuid püüame siis esitada äh, küsimusi, mis on väga olulised äh, selle direktiivi seisukohast. pikad äh, järjekorrad kõikidel kiirteedel, nädalavahetustel on meie igapäevane reaalsus, seda pärast seda, kui Euroopa Liit laienes. ja meie organisatsiooni viimased visiidid parkimiskohtadesse kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta oktoobris on näidanud, et olukord on masendav autojuhid peavad tõesti palju kannatama äh, nädalaid ja kuid selliste tingimuste all. Need visiitid aga ei toonud mingisuguseid uudiseid meile ja parkimiskohtadel ei ole piisavaid sanitaartingimusi tagatud, uriini hais veoautode ümber on lämmatav ning äh, sealsamas valmistavad äh, juhid ka süüa. kümned tuhanded veo, veokijuhid on sellistes olukordades ja Äh, me oleme nüüd nendega ühenduses sotsiaalmeedia kaudu, Facebookis äh, on peamiselt koondatud Rumeenia ja Poola sõidukijuhid, äh, mõnikord on neid rohkem kui nelikümmend tuhat sellistel foorumitel ja me räägime mobiilsuspaketi tulemustest ning meie omalt poolt informeerime neid ja nemad informeerivad meid oma elu ja töötingimustest. see pilt, mis sellest analüüsist tuleb, on üsnagi sünge tööandjate organisatsioon, kes tekitab ka jäätmetega, kohtusime nendega ja kohtusime veodik, veokijuhtidega, kes toetasid Põhjamaades ja veavad prügi Põhjamaadest peamiselt Saksamaale ja nad näitasid meile prügikogumispunkte Nad peavad käima sellistes punktides ilma igasuguste kaitsevahenditeta ja ilma igasuguse finantskompensatsioonita. ja kui nad äh, hakkavad äh, kurtma selle üle, lastakse neid kohe lahti ja nii koheldakse neid nende arvates sellepärast, et nad on rumeenlased, et nad on haavatavas positsioonis. ja olen veendunud, et äh, tööandjaorganisatsioonid on valmis tegelikult töötingimusi parandama sõidukijuhtide jaoks. ka nende jaoks, kes on lähetatud. töötingimused on muutunud väljakannatamatuks, nii, olukord on isegi nii hull, et Euroopa tasandilgi äh, õigusaktidest ei piisa, et olukorda parandada. komisjoni, Euroopa Komisjoni ettepanek ei tundu aga olevat äh, mitmetele probleemidele pädevaks lahenduseks. jah, see on äh, üheks heaks äh, alguspunktiks, lähtekohaks, aga selles ettepanekus ei räägita põhjalikult sotsiaalprobleemidest ega ka töötingimuste probleemidest veosektoris. me tahaksime rõhutada, et kõik ettepanekud on omavahel lahutamatult seotud ja oleks ohtlik keskenduda ühele teemale, ühele ettepanekule, võtmata arvesse teisi tingimusi ning teisi ettepanekuid. ma toon teile näite. nõndanimetatud riiulifirmad ei ole veel kuskile kadunud komisjoni ettepanekuga. kui ettevõte asub Belgias ning avab siis Rumeenias oma filiaali lihtsalt selleks, et värvata sõidukijuhte ning äh, kasutab dispatching võimalusi Slovakkia vabariigis ja siis Euroopa Komisjoni äh, uue ettepanekuga võib äh, värbamiskeskuse kõrvaldada, aga mitte selle dispatching keskuse Slovakkias. see näitab, et sotsiaalne dumping ei kao kuskile ja samas ei tagata veokijuhtidele juurdepääsu õigustele, sotsiaalsetele tingimustele ja nii edasi. kõik need probleemid jäävad jõusse ka tulevikus. siis sõiduaeg ja puhkeaeg. koju tagasipöördumise meede ei ole tõhus meede. meil on vaja selle kodukoha täpselt äh, definitsiooni et kontrollida seda tagasipöördumist. meil on vaja konkreetseid täpselt pandud meetmeid ning õigussätteid, mis tagaksid, et selline seda tagasipöördumise eest ka makstakse tasu. mul ei ole paraku aega piisavalt palju, et rääkida ettepanekutest neljakümne viie tunni ja kahekümne nelja tunni küsimustes ja äh, paistab, et see peaks aitama sõidukijuhtidel tagasi pöördumata kiiresti. see võib ajada naerma, aga tegemist ei ole tegelikult äh, naljaka teemaga. nalja siin ei ole. kui me muudame puhkeaega ja sõiduaega, siis äh, see, mida komisjon praegu teeb, see mõjutab kohe tööaja direktiivi. see tõstab veokijuhtide tööaega lähetamine ma tean, et tööhõivekomisjon hääletab ta nüüd lähetatud töötajate raporti üle juba täna ja transpordisektor on väga tundlik sektor. on mitmeid transpordiliike, mida see direktiiv puudutab ja seetõttu on oluline, et transpordi, veotee, maanteetranspordisektorile pööratakse tähelepanu ning need äh, lähetatud töötajate teemat käsitletakse põhjalikult me leiame, et riiulifilmade osas ainus tõhus äh, lähenemisviis nende vastu võitlemiseks on võtta arvesse seda, et äh, sõiduk peab äh, peamiselt liikuma, peamiselt oma asukohariigis, vastasel korral me riiulifirmade vastu ei saa võidelda. ja siis puhkeaeg. praegune süsteem peab jääma muutmatuks ja nelikümmend viis tundi tuleb sisse jätta. eranditega tuleb jätkata, erandid peavad jääma jõusse ka tulevikku. mis puutub tagasipöördumist äh, kodukohta, siis me ei saa sellest täna rääkida. me tahaksime selget äh, määratlust selle mõiste kohta kui see on selgelt sätestatud ja kui on arvesse võetud seda, et äh, liikumiskulud, tagasipöördumiskulud äh, peavad olema kaetud äh, ettevõtte poolt ka tulevikus. lähetamisküsimus. siin tuleb sektori spetsiifilisi meetmeid rakendada maanteetranspordi jaoks. aga see on kõik mitte midagi muud peale sektori spetsiifiliste meetmete. täiesti välistatud on see, et äh, maanteetranspordi küsimust võiks käsitleda lähetamise üldtingimustest lähtuvalt. lähetamist saab kontrollida ja hästi kontrollida, nagu näiteks takograafidega ja meil on hea meel, et see arutelu siin toimub Euroopa Parlamendis. ja meil on hea meel kuulda Euroopa Parlamendi liikmete suust seda, et on võimatu ette näha seda, et kahe tuhande kolmekümne neljandal aastal on, on nutikad takograafid igal pool juba sisse viidud. instituut, meie tahame, seda, et äh, sellised seadmed rakendataks kahe tuhande üheksateistkümnenda aastaks. see võiks aidata paremini kontrollida ka kabotaaži. meil on ka mitmeid teisi seadmeid, mitte ainult äh, arukad takograafid. ja meie tahame ja kohe sellega lõpetan ka, aru saada kõikidest meetmetest, mis on hädavajalikud selleks, et praktikas ellu viia mõne aasta taguseid Junckeri delegatsioon, deklaratsioone, võrdne tasu võrdse töö eest samas kohas. see oli oluline eesmärk ja nüüd meie ootame ka tegusid, oleme valmis tegema konstruktiivset koostööd selleks, et äh, isikute ning kaupade vaba liikumine toimiks äh, nagu kord ja kohus äh, kogu Euroopa Liidus ning kõiki töötajaid koheldaks võrdselt. Give... suur tänu, härra Barello. ja nüüd saab sõna härra Vronski, transport ja logistika direktor Poolast. palun, teil on sõna Dzień dobry Państwu. E, reprezentuję Polską Organizację Transport i Logistyki. Suur tänu. w Polsce. E, chciałem ta... meie esindame kolme ettevõtet ja kokku rohkem kui kahtekümmet viite tuhandet äh, töövõtjat ja räägiksin paari sõnaga töötajate sotsiaalsetest tingimustest ja sellest äh, mobiilsuspaketist. kas see tõesti lahendab kõik probleemid nii, nagu ta lubab? kõigepealt äh, vaatame seda, kuidas äh, transpordisektor on viimasel ajal, ähm, viimastel aastakümnetel, vabandust, arenenud viiekümnendatest aastatest. iga aastakümme on toonud kaasa uue tehnoloogilise hüppe. töötingimused on alati muutunud, kogu aeg muutunud paremaks ja tulevikus Äh, saab äh, kindlasti äh, autojuhtidest hoopis teletöötajad, võib-olla saab autojuhte, autojuhid jääda koju ja juhtida autot kodust. aga töötingimused, millest me täna räägime, on tegelikult sõltuvust otseselt transpordiettevõtetest. ja transpordiettevõtted üritavad pidada kinni kõikidest standarditest vaataksime aga sellele, milles äh, seisneb tegelik probleem. ma olen härra Barilloga täiesti nõus. kõigepealt ohutusküsimused. on väga palju autoõnnetusi, autojuhte röövitakse ja teisi taolisi traagilisi sündmuseid on palju. lisaks on probleemiks äh, puhkekohtade puudus. Äh, Euroopas ei ole kolmekümne, praegu on Euroopas kolmkümmend tuhat parklaala vabandust, on puudu kolmkümmend tuhat parklaala Euroopas. ja see tähendab seda, et autojuhil ei olegi kusagil mujal magada kui äh, veokikabiinis ja see on ohuks äh, nii autojuhile endale kui ka laadungile, mis on autos. väga tõsine probleem on kas kaupade vedu Euroopa kahe ääreala vahel võtab väga kaua aega autoga neid kaupu vedada vaadakem siis, milline on praegu hetkeolukord. meil on üsna tihti autode äh, liiklus üsna sujuv, aga teinekord mitte ja sellistes olukordades on väga raske tegelikult tagada selle, et puhkeaegadest oleks võimalik üldse kinni pidada. see teinekord lihtsalt ei olegi mõe-, mõt-, mõeldav. Euroopas on maanteelõike, kus Varssavist kuni Brüsselini on äh, kogu aeg öö, äh, üks ummik teise järgi. Äh, Poola ja Brüsseli vahel on tuhat kolmsada kilomeetrit ja vähemalt äh, kolm tundi istun ma iga kord ummikus. nii et ummikud äh, ja ülekoormatus on väga tõsine probleem. ei ole kohta autojuhtidel, kus magada lisaks sellele ja kogu see mobiilsuspakett ei vasta tegelikult nendele tegelikele probleemidele, millega meie autojuhid täna silmits, silmitsi on. seesama mobiilsuspakett, arvan mina, toob endaga kaasa ka uusi probleeme. nagu me ütlesime, praegu on jah, veokikabiinid äh, väga hea kvaliteediga, neil on väga hea varustus. vaesematest liikmesriikidest pärit äh, Äh, autojuhid on äh, muuseas äh, paremini varustatud kui, kui vanade liikmesriikide autopark, nii et selles mõttes on töötingimused väga head. see mobiilsuspakett ei, ei arvesta sellega ei arvestada, arvestada sellega, et äh, tegelikult on autojuhil kabiinis ööbida palju mugavam kui tihti mõnes äh, muus, muud võimalust kasutades. loomulikult on vaja tagada võrdne kohtlemine, võrdse palga eest võrdne palk igal pool, see on ilmselge. igal pool Euroopas peab autojuht teenima sama palka aga kas see lahendab sotsiaalsed probleemid Euroopas? lähetusdirektiiv võiks seda teha, kuid keskendub ainult ühele protsendile töövõtjatest. kuidas see võrdsus siis tegelikult peaks välja kooruma, kui puudutab ainult ühte protsenti töötajatest? minu meelest on see ettepanek puhas demagoogia. niisiis võrdsus ühe aspekti puhul tähendab ebavõrdsust mõne teise aspekti puhul. toon näiteks kaks autojuhti, eh, Poola ettevõtetest mõlemad. üks nendest sõidab Hispaaniasse, teine sõidab Valgevenesse või näiteks Ungarisse. üks autojuht saab palgaks kolm tuhat seitsesada kümme eurot, teine, kes sõidab sama pikalt, eh, maanteel saab ainult tuhat viissada eurot palka. nii et äh, jah, võib-olla see ebavõrdsus on eemaldatav, aga see toob äh, kaasa probleemid äh, kohe kusagil mujal. tööandja kohustused, millised need siis on? millised on need reeglid, mis on siis selle mobiilsuspaketi ka ette kirjutatud tööandjale. meie oma ettevõttes vaatasime Prantsuse seadusandlust näitena ja ja panime siis üksteise otsa nad oma laua peale, need erinevad eeskirjad ja reeglid. loomulikult oli tulemuseks üks terve patakas. kuidas peaks üks väikeettevõte transpordi VKE näiteks selles seadusandluse virvarris üldse leidma mingisuguse selguse, see on võimatu minu meelest. ja millise järelduse me siis teeme? nimelt, et siseriiklik seadusandlus on äh, väga keeruline ja keeruline on ka Euroopa poolne seadusandlus. põhimõtteliselt äh, ei saa välistada äh, lähetuseeskirjadest tekitav, tekitavasid probleeme. ja see on ettevõtetele ilmselt tulevikus järjest rohkem ja rohkem probleemiks kaheksakümmend protsenti selle sektori ettevõtetest on väga väikesed ettevõtted, mikroettevõtted, endised autojuhid, kes võtsid võlga, te eh, ise hakkate endale tööandjaks. tihti on tegemist pereettevõtetega, nii et tõesti väikeste ettevõtetega. kuidas sellised ettevõtted saavad üldse nendest, eh, nendes reeglites orienteeruda? see lihtsalt ei ole võimalik. Neil ei ole neid teadmisi, mina arvan, et see ei ole lihtsalt võimalik. ja nüüd vaatame siis erinevate palkade problemaatikat. see, et palgad on erinevad, ei tähenda mitte mingisugust sotsiaalset dumpingut, mitte ühtegi seadust ei ole rikutud. see on me Euroopa Liidu liikmesriikide aja äh,, majandusajaloo loogiline tulemus Need erinevused jäävad pidevalt äh, väiksemaks, sellepärast et äh, inimesed töötavad tõhusamalt äh, ja, ja need erinevused kaovad. ja ma arvan, et neid ei peaks siin administratiivselt kuidagi süvendama. ja veel, transpordisektor on tõsise tööjõupuuduse ees. Poolas on neli tuhat autojuhikohta täitmata. iga autojuht võib väga kiiresti vahetada töökohta. ja ühest kohast lahti ütlemise ettetähtamise, etteteatamistähtaeg on üks kuu, nii et väga kiiresti võib äh, tööandjat vahetada. uued reeglid toovad kaasa nii-öelda halli tsooni tekkimise võimaluse, kus reeglitest üldse kinni ei peeta. mobiilsuspakett äh, võiks äh, tööturult eemaldada need, äh, kellel tegelikult kogu see turg lasub. mul ei ole olnud aega täna kõik ära öelda, mis ma ära öelda tahtsin, aga suur tänu, et te üldse mind ära kuulasite. Thank you, Mr Vronski, I will now give the floor to. tänu, ma annan nüüd sõna härra Engelheidile kes eh, esindab eh, Saksamaa Logistika eh, Föderatsiooni. suur tänu, härra juhataja, proua esimees, suur tänu parlamendisaadikud kõigepealt, suur tänu selle ettepaneku eest teil, teile täna tulla külla. me tahaksime siis Saksamaa vaatevinklist paari sõnaga mobiilsuspaketist rääkida, kuid enne seda veel räägiksin oma assotsiatsioonist. tegemist on logistika, jäätmekäitluse ja kaubavedude assotsiatsiooniga, meil on seitse tuhat liikmesettevõtet, tuhanded autod ja tuhanded autojuhid tegemist on äh, Saksa maanteetranspordi assotsiatsioonidest äh, kõige olulisema assotsiatsiooniga. meie ees on täna väga suured probleemid. iga päev jõuab meieni informatsiooni liikmetelt, kes ütlevad, et äh, oleme jõudnud oma võimsuse piirideni ja me peame kon-, kundadele olema sunnitud tunnistama, et äh, kaubatranspordis on tekkinud viivitusi ja et äh, palume siis nii kiiresti kui võimalik ette teatada kaubavedudest. meie probleemiks on tööjõupuudus. asi ei ole mitte selles, et äh, Lääne-Euroopa ettevõtted on ainsana sellest probleemist puudutud, vaid ka Euroopa, vabandust, Ida-Euroopa ettevõtted on viidanud tööjõupuudusele ja ütlen ühesõnaga kogu oma sõnumi, kui me praegu midagi ette ei võta, tekib terves Euroopas tõsine probleem, meil ei ole lihtsalt ühel hetkel enam autojuhte, me võime siin rääkida pikalt-laialt, kui meil neid töötajaid ei ole, siis väga suur osa meie majandusest satub tõsise löögi alla ja seega me paluksime, et loodaks nii kiiresti kui võimalik õiglased konkurentsitingimused ja luuakse töökoht, mis on ka sotsiaalselt väljakantav. oleme huvitatud palga ja sotsiaaltingimuste harmoneerimisest. meie meelest äh, võib äh, loomulikult positiivne olla ka digitaalne tahograaf, äh, ma olen sellega nõus, see tuleb nii kiiresti ja nii tõhusalt kui võimalik juurutada. üheskoos tingimused välja kujundada, mis eriti noored inimesed tooks äh, siia sektorisse, on kõige olulisem eeldus meie tööstuse ja kodumajapidamistele tarnete tagamisel. toon ühe arvu Saksamaalt. kolmkümmend tuhat autojuhti läheb meil igal aastal pensionile välja koolitatakse igal aastal aga viisteist tuhat äh, autojuhti ehk teisisõnu, järgmise kahe aasta jooksul tekib meil tõsine puudujääk ja loomulikult on äh, probleemid juba siin ette programmeeritud on kaks äh, määravat äh, aspekti transpordisektoris viimastel aastakümnetel olnud. kõigepealt Euroopas üheksakümnendatel aastatel läbi viidud äh, kaubatranspordisektori liberaliseerimine, kaks tuhat neli, kaks tuhat seitse toimunud laienemised, kus võeti kaksteist uut liikmesriiki. Euroopa Liitus on oluliselt meie transpordivõrku ja igapäevast tegevust mõjutanud. Euroopa laienemine on eriti toonud kaasa töö öö, tingimuste ja palkade alanemise. üks Prantsuse uuring on näidanud, et väga erinevad, suured erinevused brutopalgas, miinimum kolmsada kuni kolm tuhat kolmsada eurot maksimum. sama on näidanud äh, ka uuringud sotsiaalkulude kohta. Äh, seitsesada eurot Bulgaarias, kuusteist tuhat Belgias. piiriüleselt tegutseva autojuhi kaasa toodud kulutused on samamoodi kuusteist tuhat eurot pul-, ühe Rumeenia tootaja kohta kuuskümmend viis tuhat ühe Belgia autojuhi kohta. ja seega ma ei saa olla kõi-, nõus kõigega, mida öelda, et tegemist ei ole loomuliku lõuga, lõhega. ettevõtted praegu maadlevad jätkuvalt uute liikmesriikide laienemist toonud probleemidega. meie veokid saavad kogu aeg uusi numbrimärke ja sõidavad teise riigi numbri alla, aga teenivad samasid kliente ja samadel marsruutidel ja me näeme, et äh, konkurentsitingimused on muutunud. see kõik tundub, et äh, seda tehakse teenuste vaba liikumise egiidi all reeglitest kinni pidamata. ja uutes Euroopa Liidu liikmesriikides tuleb läbi viia palga ja sotsiaalkindlustuse reform, muidu on tegemist ebavõrdse konkurentsiga ja eh, nendest riikidest, kus eh, palgakulud ja sotsiaalkulud on eh, väiksemad, neid autojuhid kasutatakse ära teiste autojuhtide seljas ja see teeb need töötingimused veelgi halvemaks. äärmuslik näide, teile ka teatud Läti ettevõte, kes on andnud Läti töö load Filipiinidest pärit autojuhtidele ja saadab nad marsruutidele Põhja-Saksamaal ja Põhja-Euroopas. mis nüüd edasi saab siis sellest, sellistest turuarengutest? üks näide. üks Euro- äh,, Ida-Euroopas registreeritud ettevõte pakub oma autoparki teistesse riikidesse tuhat, näiteks üks ettevõte on tuhat kakssada autot äh, äh, Saksamaale saatnud äh, ja veel üsna mitu, seitsesada viiskümmend Prantsusmaale. ilma, et ükski nendest autodest oleks seal registreeritud, kus ta tegelikult peaasjalikult kaupa veab. ma ei taha siin mitte ühtegi ettevõtet kritiseerida, aga see turumudel on näitlikuks väga paljudele ettevõtetele meie turul praegu. mis nendest turu arengutest saab, näitan teile ühte ajaloo ühte artiklit ajalehest, see rõhutab seda väga selgelt. nimelt eh, Timisoaras on loodud autojuhtide ametiühing selleks, et hoiatada siis autojuhte sotsiaalse dumpingu tagajärgede eest. kõigepealt Saksa ja Lääne-Euroopa ettevõtted kaotavad kogu aeg turuosa ebaõiglase konkurentsi pärast. teisalt näeme me seda, et sotsiaaltingimused autojuhtidele kogu aeg halvenevad. me teame loomulikult, et eh, ka nendes riikides, kus on palgad väiksemad ja sotsiaaltingimused äh, odavamad, on autojuhte puudu täna, aga me näeme ka teisi arenguid. autojuhid saavad ainult äh, väga pisteliselt koju tagasi minna, nad on nädalaid ja kuid äh, teedel puhkeaega, eraaeg, nendest tingimustest ei peeta kinni, inimesed on, on nädalaid bensiinijaamades, parklates ja sellel ei ole mitte mingit pistmist väärikate elamis- ja töötamistingimustega kahekümne esimesel sajandil. selge on see, et olukorda tuleb parandada, seda rõhutab ka see sõnum, mis jõudis meieni, mis on kirjas siin äh, lüümikul, nimelt äh, õnnetused meie maanteedel. eelmisel nädalal Saksamaal oli jällegi selline kohutav õnnetus Äh, milles ka inimesed hukkusid. ja sellised asjad tekitavad meis järjest rohkem ja rohkem muret. Need osaliselt äh, ebainimlikud tingimused parklates, äh, sellega tuleb arvestada ja olukorda tuleb parandada. Need on need peamised nõudmised, mis meie transpordi ja logistika ettevõtted nõuavad, peab olema õiglasem konkurents, paremad töötamistingimused autojuhtidele, palga ja sotsiaaltingimuste dumping tuleb lõpetada, töötajate lähetamise direktiivi tuleb rakendada, sealhulgas tuleb digitaalt äh, sõidumeerikud sisse tuua. kabotaaži puhul äh, võiks liberaliseerimine olla võimalik ainult siis, kui äh, enne seda on pandud paika vettpidavad tingimused nüüd piiriülesel tegutsevad autojuhid, nende puhul peavad kehtima reeglid kõigile eh, ka kolme koma viiest tonnist eh, kergemate võidukite puhul ja tuleb eh, panna lõpp Euroopa Liidu teenuste vaba liikumise põhimõtte kuritarvitamisele ja väga oluline, et pärast kolme kuni viit nädalat teel peavad öö, autojuhide äh, ja autode tagasi pöörduma koju oma ema ettevõtte juurde, mitte jääma nädalateks kuhugi Euroopa parklatesse. kõige olulisem on meie jaoks tõhusad kontrollimehhanismid, äh, mis viivad läbi pis-, mille põhjal viiakse läbi kohustuslikud ja pistelised kontrollid võivad oluliselt olukorda muuta. meil on jäänud mulje, et järjest rohkem ja rohkem summutatakse seda, et äh, tegelikult viiakse väga palju rikkumisi ellu, aga need jäävad äh, lihtsalt avastamata, kuna neid kontrolle ei teha, tehta nii, nagu peaks. suur tänu! Äh. suur tänu! nüüd annan ma sõna äh, härra Rodriguez Medalile, kes on konkurentsi esimees, kes on siis bussiettevõtetel, mis on siis bussiettevõtete liit, teil on sõna. tere päevast kõigile suur tänu kutse eest, selle eest, et saan teile rääkida ka bussisektori eh, nimel ning suur aitäh, et Euroopa Parlament selle kuulamus, kuulamise korraldas. Confebus on Hispaania bussitranspordi liit ning eh, tahaksin rääkida sellest, mida tähendame me eh, Hispaania majanduse jaoks. meil on umbes nelikümmend kaks tuhat sõidukit ja osutame teenuseid linnadevahelise transpordi garanteerimiseks ning anname tööd kaheksakümnele tuhandele inimesele ning meie aastane käive on umbes kolm miljardit eurot aastas. ning meie aastane maksupanus on umbes miljard eurot ja arvesse tuleb võtta ka seda, et bussitransport, transport, eh, eh, transport eh, ühest kohast teise umbes üks koma seitse miljardit e, reisijat aastas. E, seega on meie sektor, annab, suudab meie sektor e, viiskümmend kaks protsenti kõigist kollektiivsetest transporditeenustest ning meie jaoks võtame oma tööd väga tõsiselt, sest esiteks me esitame, osutame teenust inimestele, teiseks aga on oluline ka trans-, reisija jaoks otsene kontakt bussijuhiga ja ettevõttega. Eh, aasta tagasi viidi läbi võrdlev uurimus, mille avaldas Corell, Corelli fond ning eh, analüüsiti Euroopa Liidus tegutsevate veoauto ja bussijuhtide õiguseid, kollektiivseid õiguseid, individuaalseid õiguseid ja nende kuuluvust ametiühingutesse, samuti ka eh, streigiõigust ja kollektiivõigust läbirääkimiste eh, küsimust uuriti samuti nii sektoripõhiselt eh, ning eh, piirkonna ja riigipõhiselt. erinevusi on väga palju, ühe riigi siseselt on kollektiivlepingud väga erinevad, näiteks Hispaanias on palgaerinevused tohutu suured, aga sama võib öelda ka näiteks Saksamaa kohta, kus samuti võib kollektiivlepingute tõttu olla palgad palju suuremad või palju väiksemad. samuti võtame arvesse individuaalõiguseid, palgaküsimusi, puhkeõigust. lisaks sellele <clears throat> ei kasutata eh, ka õigus eh, aspekte võrdselt erinevates riikides, sanktsioonid on samuti erinevus, rikkumisi karistatakse erinevalt, eh, lepingud on erinevad erinevatest riikidest, samuti ka teie lepingu tingimuste muutmisvõimalused on erinevad, näiteks ja samuti ka näiteks on mõnes riigis kahenädalase etteteatamisega võimalik inimest vallandada ning nagu ma ütlesin, tegemist on uuringuga aastast kaks tuhat neliteist ning loomulikult on selles Ehm, on see kolm aastat mööda läinud ja võib-olla on asju muutunud. meie oma rahvusvahelistes eh, teenustes, kui näiteks sõidame Hispaaniast eh, mõnda teise Euroopa riiki, siis eh, oleme näinud, nagu teisedki on öelnud, siin oleme täheldanud seda, et mõningates riikides on nõudmised hoopis teistsugused nõudmisi on rohkem ning see on meie jaoks problemaatiline, eriti VKE-de jaoks, kelle jaoks administratiivkoormus on väga suur eh, ja teadmatust on sama palju, pole väga palju, eh, ähm, pole, pole teada, mida erinevates riikides nõutakse, mõni pool nõutakse näiteks eh, juriidilist esindust, esindajat, teistes jällegi mitte palgad on erinevad, nagu ma ütlesin, et isegi samas riigis võivad olla palgad väga erinevad loomulikult aluseks on miinimumpalk igas riigis, aga ikkagi <clears throat> on erinevused väga suured. seega ei ole ei ole sugugi mitte lihtne äh, äh, transpordisektoris tegutseda, võttes arvesse kõiki neid erinevaid äh, nõudmisi, kuid samas meil on Euroopa Liidus olemas ka oma üleeuroopalised reeglid äh, mis defineerivad täpselt, mis tähendab rahvusvaheliselt, mida tähendab rahvusvahelise teenuse osutamine, mida tähendab, kui toimitakse kahes liikmesriigis, mida teha siis, kui eh, mm, lähtekoht, saabumiskoht on erinevates riikides ja läbitakse veel kolmandat riiki eh, või eh, kui ühest kolmandast riigist minnakse teise kolmandasse riikides, riigi läbi ühe liikmesriigi. peale selle on reguleeritud ka kabotaaži küsimus näiteks <clears throat> näiteks kinnise uksega reisimine. kui, kui näiteks maikuus äh, tunnid õppevad Hispaanias, äh, siis äh, minnakse klassiekskursioonile Rooma, Pariisi, Berliini ning näiteks õpilased sõidavad välja Saragossast, Hispaaniast ning külastavad näiteks Lissaboni ning eh, mitte ühel, ja ühesõnaga eh, teenus on siis selline, et rohkem reisijaid peale ei tule, eh, kuid samas asi peaks olema täiesti selge, kui praktika tähendab seda, et pidevalt võidakse, võidakse Eh, esitada erinevaid nõudmisi erinevates riikides eh, ja ei saa öelda, et ärge minu käest selliseid asju palun nõudke, sellepärast et mina esitan teenust oma eh, kaasmaalastele ja ole, ja lähme pärast reisi lõpu kodumaale tagasi. niisiis, ühesõnaga küsimus on nüüd selles, kuidas on võimalik leida lahendusi sellistele probleemidele ning kuidas lahendada ka sotsiaalseid küsimusi, sest äh, oleme näinud ju seda, et hoolimata Euroopa Komisjoni jõupingutustest on võimalik äh, olukorda parandada. näiteks äh, äh, näiteks ligipääs ähm, juhtide assotsiatsioonil peaks olema ligipääsetav, kuid kokkuvõttes on asi siiski niimoodi, et näeme, et pidevalt meile esitatakse lisanõudmisi lihtsalt sellepärast, et kauba, kaupadele esitatakse selliseid nõudmisi peaksime siiski eristama erinevaid sektoreid omavahel, sest kuigi me kasutame sama äh, taristut, äh, on meie äh, tegevus transpordisektoris siiski erinev. teine küsimus näiteks puudutab rahvusvahelist lähetamist. meie leiame, et transpordisekku-, sektor on väga spetsiifilise iseloomuga. me oleme iseloomult mobiilsed, nii et ei ole mõtet panna ühte kotti rahvusvaheliste töötajate lähetamine ja transpordisektor, sest see on hoopis äh, kaks ise asja. meil on äh, äärmiselt selge tegevusväli, me esitame rahvusvahelist transporditeenust äh, ning me võime viia lapsi klassiekskursioonile või mitte teha muud, kui näiteks öeldakse, et kui esitatakse, kui osutatakse kolmepäevast teenust muusse liikmesriigis ja kui seda nimetatakse, juhti nimetatakse lähetatud töötajaks, siis on see siiski liiga lühike aeg. see kokkuvõtteks ju esitab lisakoorma transpordiettevõtmine, mis võib tähendada seda, et teenuse osutamist vähendame, vähendatakse ning ka töö- ja puhkeajad. arvan, et peame samuti eh, nagu hispaania keeles öeldakse, tuleb eh, pirne pirnide ja õune õuntega võrrelda, eh, mitte õunu ja pirne omavahel sest eh, teema, puhkuse teema on väga oluline. Eh, väsinud juht on eh, stressis ja ei suuda adekvaatselt reageerida, see on väga tõsine probleem ning see on sõnum, mille tahaksin teile ka selgelt edastada, teile kui seaduse loojatele, et suhtuge sellesse küsimusse väga tõsiselt. tahaksin teid kõiki tänada tähelepanu eest, paluksin, et selliseid kohtumisi ja kuulamisi veel tulevikus samuti korraldaks ning ma sooviksin samuti ka, et parandataks koordineerimistegevust liikmusriikide vahel ning ka info jagamist, sest meie eh, eh, Hispaaniast, eh, kes, eh, mis on perifeerias asuv riik eh,, näeme selgelt, et meil on raske teada saada, mis toimub kusagil mujal, ka liikmesriikides, eh, teistes liikmesriikides ja minu poolt kõik, aitäh! Pour les différentes prises de parole et interventions suur tänu kõikide sõnavõttude eest, ma kohe annan sõna nendele, kes soovivad meie mõttevahetuses osaleda. mängureeglid on lihtsad, kõikidel esinejatel on kaks minutit kõneaega, aega on loetud, nii et äh, pean sellest rangelt kinni, et kõigil oleks võimalik sõna saada. kõigepealt alustagem meie raportööriga, meie äh, lähetatud äh, töötajate raportiga transpordikomisjonist. kaheks minutiks saab sõna proua Küllonen. palun, teil on sõna, proua Küllonen. suur tänu, juhataja. kallid kolleegid, räägin soome keeles, sellepärast et praegu on mul selleks võimalus. oma kõne jooksul kavatsen esitada paar küsimust. kõigepealt, mida teie arvate, mis on põhjuseks, et praegune praeguse õigusraamistiku üle ei teostata piisavalt kontrolli ja äh, ei karistata neid ettevõtteid, kes rikuvad äh, sätteid. ja tahaksin küsida veel ka selle kohta, mis puudutab kollektiivseid karistusi sellise karistamisviisi tulemusena kannatavad ka need, kes tegelikult ei ole kehtivat õigust rikkunud. milliseid konkreetseid tegevusi võiks rakendada selleks, et tõesti vastutusele võetaks neid, kes õigust rikuvad ja sellele ei kannataks need ettevõtted, kes on oma asjad hoidnud korras ja veel üks küsimus. Te mainisite mõningaid probleeme, mida selle õigusloomelise ettepanekuga ei püütagi lahendada või ei tehta seda arukalt. kas te võiksite neid, nende kohta konkreetseid näiteid tuua? Teie olete eksperdid, tahaksin teada, et kuidas, kas lühikeses perspektiivis või keskpikas perspektiivis saaksime äh, selle puhkekohtade küsimuse kontrolli alla, millised on, on teie ettepanekud, aitäh! suur tänu, proua Küllönen! ja nüüd saab sõna proua, proua Labajova, kes on tööhõivekomisjoni raportiks lähetatud töötajate küsimuses. Teil on ka sõna kaheks minutiks, palun suur tänu, proua esimees, mina ei ole mitte ainult tööhõivekomisjoni ette raportöör, vaid ma olen ka veokijuhtide küsimuses, vaid ma olen ka tegelikult variraportöör lähetatud töötajate küsimuses üldisemalt, väga õigeaegne kuulamine ja transpordisektori puudutavad teie ettepanekud on väga teretulnud ka meile. ja meil soovitakse ühelt poolt, et meil oleks sektoripõhine õigusakt transpordisektori kohta, aga meil on ka muudatusettepanekuid, mis puudutavad seda, et transpordisektor üldse jätaks lähetatud töötajate direktiivist välja. samuti on suuline muudatusettepanek, kus nõutakse turvaklauslit, mobiilsus paketi ning äh, lähetatud töötajate äh, jõustumise aja küsimuses ja ma võiksin siin rääkida tundide kaupa sellest, aga keskenduksin kahele teemale. kõigepealt jõustamine. väga paljud kõikide sektorite probleemid, sealhulgas ka transpordisektori probleemid, äh, on tingitud sellest, et õigust ei jõustata nagu kord ja kohus. alati on ettevõtteid, kes rikuvad õigust ja, ja neid, nemad tuleb kontrolli alla saada. ma arvan, et me ei peaks eeskirju muutma liiga keeruliseks nende jaoks, kes tegelikult tahavad eeskirjadest kinni pidada ning seetõttu küsiksin teilt, kuidas saavutada hea tasakaal äh, jõustamise ning äh, uute eeskirjade vahel. mis on teie arvates kõige suurem probleem, kas äh, ebapiisav kontroll või ebapiisavad eeskirjad? ja minu teine küsimus puudutab protektsionismi tõusu. siseturu jõustamine oli peamiseks äh, Mm, stiimuliks äh, uutele liikmesriikidele Euroopa Liiduga liikumised, liitumisel ja nüüd aga paistab, et me soovime liikmesriikide vahel uusi piire luua. mida meie esinejad täna soovivad selleks, äh, soovitavad selleks, et liikuvust tagada ning vähendada halduskoormat ettevõtetele ning äh, töötajatele. aitäh! ja nüüd härra Wim van de Kamp, kes on sõiduaja küsimuses raportööriks meie komisjonis. kaks minutit, palun. suur tänu, lugupeetud äh, esimees. mul on kaks küsimust ja kõikidele neljale kõnelejale, aga peamiselt äh, härra Engehartile ja proua van der Baltile UETR-ist. kes maksab äh, parkimiskohtade eest? ma olen nõus komisjoniga, olen nõus ka tööhõivekomisjoniga, et parkimiskohad on uueks sotsiaalseks väljakutseks. kas selle eest maksab erasektor? küsin siin Poola härraselt seda, kes seda võiks teha, sellepärast et äh, siin ei saa rakendada ainult äh, avalikke vahendeid, kas erasektor on valmis äh, ka oma rahakoti järele haarama? ja teiseks äh, digitaliseerimine. lugesin siin Poola ettevõtjate teost selle kohta, kuidas äh, transpordisektorit hävitada. võib-olla oleks võimalik äh, halduskoormuse probleemist üle saada, kui me digitaliseerimist rohkem rakendaksime. see on minu moto. ja sellest soovin, et te räägiksite vastusena minu teisele küsimusele kuna mul on veel aega, siis äh, mind tegelikult šokeeris see, et äh, uued meetmed ohustaksid väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid et, see, see tõesti on küsimus, mis tuleks suunata Euroopa Komisjonile. me ei pea sellele veel täna vastust leidma, kuid äh, igal juhul muudame me elu väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele väga keeruliseks. Nad ei saa jätkata oma tegevust rahvusvahelises transpordisektoris ja ETF võiks, esindaja võiks seda kommenteerida. suur tänu, härra Van de Kamp, härra Pahpal, tööhõivekomisjonis sama teema raportöör, töösõiduaja raportöör. suur tänu, proua juhataja. suur tänu ekspertide selgituste eest. mina arvan, et ühed ja samad teemad tulevad ikka ja jälle uuesti esile, näiteks äh, ebaväärikad töötingimused, aga ka autojuhtude puudujääk, see, et meil ei ole taristut, äh, ei ole tagatud ohutus äh, parklates ja nii edasi ja me oleme tegelikult aastaid rääkinud kogu aeg ühtedest ja samadest probleemidest ja mina ka ei näe, et uue ettepanekuga see olukord paraneks. Äh, ja ainult siis on võimalik, kui äh, parlament ja nõukogu asju selgemaks äh, muudavad. selguse puhul on muidugi tähtis see, et enam ei oleks võimalik ära tarvit-, kuritarvitada ja ära kasutada seadusesse tekkinud auke ja teinekord kuritegelikel kaalutlustel. Need on iganädalased puhkeajad. minu meelest äh, tegelikult puudutab see ka maanteeohutust. kui öeldakse, et töötingimused ühelt poolt ja tööohutus teiselt poolt, siis minu meelest on need ühe medali kaks külge, kas te peate seda, näete seda samamoodi ja autojuhtide puudujääk minu meelest puudutab ka kuvandit, selle sektori mainet nii-öelda. see sektor on niivõrd keeruline ja teinekord on tõesti autojuhtidele töötingimused nii rasked, et minu meelest on täiesti loogiline, et pidevalt ongi probleemiks äh, autojuhtide puudus sellises tingimuses, arvate ka nii, eksperdid? suur tänu, härra Pahh ja nüüd saab sõna härra Nilsson, kes on transpordikomisjonist ja kelle pädevusvaldkonnaks on äh, äh, juurdepääs sellele tirule suur tänu, kõigepealt äh, olen nõus kõikide nendega, kes ütlevad, et tegemist on paketiga, kas kõik või mitte midagi, kõik teemad on omavahel lahutamatult seotud. olen nõus ka nendega, kes ütlevad, et pole oluline, milliseid äh, reegleid me kehtestame, kui me ei saa tagada nende jõustamist, siis pole neil igal juhul mitte mingisugust mõtet. Äh, sanktsioonid, järelevalve on olulised, digitaalsed tahograafid on väga oluline osa selleks, et meie püstitatud eesmärke saavutada. ja siis veel äh, riiulifirmad. kõigepealt ärimudel on see, mis meil on täna probleemiks. sellised riiulifilmad, mida rakendatakse, ütlevad, et me saame välti-, me saame aidata teil maksude maksmist vältida ja nii edasi ja nii edasi, see ei ole professionaalne lähenemisviis. kas komisjoni ettepanek selliste varifirmade jaoks on piisav või ei ole? väga paljud äh, inimesed tegelevad rahvusvaheliste veoteenustega. ja nii tööandjad kui töövõtjad on mulle öelnud, et need, kes tegelevad veoteenustega, tea, teavad, kui nad lahkuvad oma riigist, ja kes teavad, et pärast on võimalik kabotaažiga tegeleda, kui tagasi pöördutakse. kui ei tea, kuidas äh, maksta ta-, ta-, tagasisõidu eest, äh, siis äh, nii ei, lihtsalt ei saa toimidagi. kas olete nõus sellega? ja siis äh, ühendatud direktiiv on äh, maksnud, mänginud oma rolli, aga nüüd on äh, kõik võimalused ammendatud ja see enam ei toimi kasutatakse kombineeritud transporti ja äh, kasutatakse seda selleks, et vältida kabotaaži puudutavaid eeskirju. kuidas teie tahaksite, et kombi direktiiv toimiks? Äh, kas me võime selle lihtsalt prügikasti visata ja siis hakata uuesti asja kujundama? suur tänu, härra Nilsson, härra Lope Fontanier, vabandust, proua, parandab äh, juhataja teie olete siis tööhõivekomisjoni poolt äh, raportööriks selles küsimuses, palun. kõigepealt sooviksin ma tänada äh, kõiki eksperte, kes on sõna võtnud selles keerulises äh, küsimuses, kus on väga palju vastukäivaid huvisid. meil kõigil on ju soov garanteerida head töötingimused kõigile töötajatele, kuid nagu siin eksperdid on öelnud, äh, see paneb äh, suure koormuse äh, VKE-dele ning tekib küsimus ka kogu sektori jätkusuutlikkuse kohta. mis puudutab lähetatud töötajaid, kas te ei arva, et selle direktiivi rakendamine oleks laial liialdatud töötajate jaoks, kes paar päeva ainult oma riigist väljas asuvad. eksperdid räägivad äh, kolmepäevasest ähm, viibimisest kuu jooksul, seda on väga vähe, nagu seda ütles ka proua Van den Väl, äh, eriti just, ähm, e, eriti just äh, perifeerias asuvate riikide jaoks. mis asi on äh, ka loomulik kuu, kas see tähendab teineteisele järgnevaid päevi e, või on tegemist suvaliste päevadega ühe kuu jooksul, mille transporditöötajad tohivad oma tööd teha ning eh, eh, arvan ka, et, et eh, kabotaaži direktiivi rakendamine minu meelest, kas teie ei arva nii, võib suurendada ettevõtete kulusid ning ka erandite keelamine sõidukite jaoks, mis kaaluvad vähem kui, kui kolm ja pool tonni. nagu te teate, Äh, on olemas selliseid sõidukeid, mis äh, kaaluvad vähem kui kolm viis äh, tonni ning mille kõrvalejätmine ei tohiks konkurentsile halvasti mõjuda. et me hakkasime mõtlema eelkõige just VKE-de peale, kes näevad, et nende tegevuse jätkusuutlikkus ja kasumlikkus väheneb pidevalt. palun nüüd lõpetage, ütleb esimees. suur tänu teile ma vaatan erinevaid äh, äh, kõnelejaid, siin teil on mitmesuguseid küsimusi esitatud. kas arvate, et ettevõtete sanktsioneerimine äh, oma aktsioone peaks karmimaks muutma, millised võiksid olla konkreetsed meetmed, mida kasutusele võtta? Rem Vimvandekov rääkis näiteks parklatest ning äh, kas eh, eh, näiteks finantsmeetmed võiks olla võimalused eh, selleks, kuidas olukorda parandada, siin räägiti ka digitaalküsimustest. paluksin kõigil vastata maksimaalselt kahe minuti jooksul, seda on vähe, kuid katsuge olla lühidad ja konkreetsed. proua Vandenbelt, teil on kõigepealt sõna. suur tänu teile. kõigepealt mis puudutab märkust, mis puudutab kontrolli puudust, kontroll on olemas, võib-olla mitte pole piisavalt kontrolle, kuid peame arvesse võtma ka seda, et inspektorite jaoks on neid asju väga raske kontrollida, sest tihtipeale nad ei tea, mis toimuvad teises, teises liikmesriik, mis toimub teistes liikmesriikides. kui nad näiteks veoauto kuskil kinni peavad, siis nad näevad ainult väga vähesed aspekte, nad ei saa äh, päritoluriiki külastama minna. meil on äh, äh, ning mis puudutab vähest reeglite täitmist, siis see võib juhtuda sellepärast, et reeglid pole selged, samuti on laguune väga palju, tühikuid. lisaks sellele tõlgendatakse reegleid erinevalt erinevates liikmesriikides. mis puudutab Ravande Kampi küsimust parklate kohta, siis see, <clears throat> selge on see, et parklakohti pole piisavalt, kuid ei ole olemas ka mingisugust ärimudelit nende inimeste jaoks, kes sooviks välja töötada ja arendada äh, paremat sorti parklaid, eriti puudutab see kiirteede ääres asuvaid parklaid. raske on välja töötada sellise äh, Eh, sellise, selline keskkond, mis oleks piisavalt suur, mis eh, mahutaks ära kõik eh, veoautod ning kuhu oleks võimalik puhkama tulla ka autojuhtidel. mingisugust ärimudelit sellise asja kohta pole olemas. mis puudutab digitaliseerimist, siis selle vastu pole võimalik olla, kuid see peaks kõigile kättesaadav olema ning tuleme taas VKE-de juurde. tihtipeale väga paljud äh, ettevõtted eh, on, eh, kuuluvad ühele inimesele, kes eh, samas ka ise sõidab, nii et ta on iga päev sõidus ning ta võib paberitega tegeleda ainult nädalavahetustel, see teeb asja väga keeruliseks e,. ning, ning e, sõit, juhtide puudus on näidatud eriti e, Eh, demograafiliste küsimustega ja pole piisavalt noori, et seda tööd teha. härra Parillo, teil on nüüd kaheks minutiks sõna. ma räägin väga lühidalt. mis puudutab nüüd reeglite rakendamist ja kontrollimist, kui eh, kaks kuni kolm protsenti kontrollidest, eh, mis on kohustuslikud, siis on üheksakümmend seitse protsenti võimalust mitte kontrollida ning kui mul näiteks töötaja ütleb, et mulle makstakse nii ja nii palju, siis eh, on eh, väga raske, eh, väga raske midagi selles olukorras muuta. kui on tegemist uuri-, ülikoolist korraldatud uuringutega, peaaegu kõikides riikides on rikkumise tasand kolmkümmend protsenti, kui me peatame kinni sada veoautot, siis kolmkümmend on mingisuguse rikkumise sooritanud. kuid kui me soovime administratiivkulusid vähendada, siis väga hea, üritame digitaliseerida. miks? sellepärast, et äh, nutikas tahograaf näiteks äh, peaks saama kergemini tuvastada veoautosid, mis ei tegutse reeglipäraselt, mille juhtid ei tegutse reeglipäraselt. ning äh, see tähendab seda, et me teisi juhte ei peaks segama, ei peata ainult need, kes rikuvad reegleid ning peaksime nüüd rääkima siin eh, proportsioon, ebaproportsionaalsusest. Eh, milliseid eh, lahendusi on võimalik leida? näiteks ennetav avaldus, mis on, mida on juba eelnevalt arutatud, miks me ei võiks sellest teha keskse tähtsusega punkti kogu Euroopas, kus me peaks selle abil aitama juba ennetavalt kontrollida äh, ning äh, vähendama sealjuures ka äh, kontrolli vajadust. see peaks olema samuti oluline osa meie aruteludest. ning äh, mis puudutab sektori jätkusuutlikkust, peaks mõtlema siin töötingimuste peale. meie jaoks on päevselge, et meil on olemas vahendid kontrollimiseks, kuid on vaja neid kasutada ning selleks on vaja poliitilist tahet ning sooviksime sisse viia digitaalseid tahograafe. kuid enne seda on vaja ülemineku eh, kontrollimeetmeid, mis kehtiks vähemalt seni, kuni kõigil sõidukitel oleks eh, nutitahograaf peal. härra Vronski, palun. suur tänu, eh, daamid ja härrad. mina olen ametilt jurist aga mina kuulun nendesse, nende hulka, kes arvavad, et ähm, tegelikkust ei saa muuta ainult seadusega. ja see vastab tegelikult väga paljudele küsimusele, mis, küsimustele, mis esitati. ja nüüd need küsimused. Ähm, täna rikutakse reegleid, miks? Äh, tuleb esitada endale küsimus, et kas neid reegleid üldse ongi võimalik täita ja kas need on ikkagi mõistlikud reeglid äh, öeldakse eh, ühes eh, näiteks ütlevad väga paljud autojuhid, et nad jät-, jätsid, unustasid dokumendid maha. tegelikult on tegemist väga tõsise raskusega eh, reeglite kohaselt ja see mõjutab loomulikult statistikat. ja nüüd autojuhtide puhkeajad, see mõjutab ka statistikat, võib-olla peaksime sellele lähenema hoopis teistmoodi võib-olla peaksime looma raamtingimused näiteks veokikabiinidele. ja kui kabiinid vastavad nõuetele, siis äh, võib autojuht ka seal puhkeperioodi äh, pidada ja kui ei, siis tuleb leida teine lahendus. ja siis veel üks küsimus. Äh, see, et alla kolme ja poole tunnised veokid jäävad direktiivi alt välja no selles osas on küsimus, et milline on peakorteri mõju ohutusele, mitte mingisugust äh, mõju ei ole peakorteritel maanteeohutusele, aga tuleb tegelikult küsida hoopis rahva käest. võib-olla peaks ka nende ähm, veokite puhul tööajapiirangud paika panema. see oleks kasulik ja tegelikult äh, ei ole oluline see, kus on ettevõtte peakorter. ja siis küsimus, kes nende parklakohtade eest maksab? ka meie Poolas äh, ostame Saksamaal parkimiskohti oma öö, äh, autojuhtide ja busside jaoks, et äh, nad saavad reserveeritud kohal öö, ähm, siis öö, puhata. ja veel järgmine külaline. ma olen ise olnud öö, palju öö, autojuhti ja olin aastaid autojuhiks eh, neljakümne tuhande tonniste eh, veokite puhul ja kaheksateist aastat olnud ettevõtja ja tean mõlemalt, mõlemast vaatevinklist ja mina ütleksin, et kontrollid tuleb panna paika nii, et neid oleks ka võimalik läbi viida ja kollektiivne trahv, no loomulikult eh, tuleb ka autojuhid kaasata vastutusavale ja ettevõtjad loomulikult kasutavad seda ära, kasutavad seda, et nad said kõige odavamad autojuhid nüüd. pausid ja puhkeajad. härra Van de Kamp, äh, parkla kohtade osas ma olen teisel arvamusel kui teie, siin on võimalik leida alternatiive. miks ei võiks teha nii, et öö, äh, äh, oleks öö, kaubiku osa meeter-poolteist pikem, see annaks lisaruumi. me ei taha, äh, seda ütlevad autojuhid, olla nendel räpastel park, nendes räpastel parkimiskohtades. meie kodutee peal on meie veok ja võimalus seal oma puhkeperiood pidada peab olema võimalik. ja täiesti võimalik oleks meetri võrra neid veokeid pikendada. siis rääg-, räägiti sellest, et reegleid on liiga palju. probleem ei ole selles, et neid on palju, vaid selles, et nad ei ole konkreetsed ja me käime nagu äh, kass ümber parava pudru selles osas. Äh, kui mina olin veel autojuht, äh, piisas kahekümne neljast tunnist puhkeajast ja autojuhid ikka jälle ütlevad, et nad tahavad, et nad saaksid oma puhkeaja veeta kodus, oma pere juures kuvandiprobleemid, autojuhtide probleem on kolmene täna. kõigepealt ei ole palk piisavalt kõrge, teiseks, äh, sanitaartingimused, sotsiaaltingimused ei ole sellised, nagu nad peaks olema ja noorema genera jaoks on pere ja tööelu ühildamine probleem, nad tahavad lihtsalt mingi aja olla kodus, tahavad vaba aega, seda on kõik autojuhid öelnud. riiulifirmad, nende vastu on võimalik võidelda, kui tehakse reeglid konkreetsemaks. me peame vaatama, millis millised on sätted ka lähetajate direktiivisse kolme päeva asi, see on üsna piiratud muidugi, aga sellest ei tohiks ka loobuda täiesti. Monsieur Rodriguez Medal, c'est à vous. suur tänu, ma vastan väga lühidalt, küsiti, kas probleem on reeglite rakendamises. küsimus siis ei ole mitte ainult rakendamises, vaid ka tõlgendamises tihtipeale on olemas ka sekundaarsed liikmesriigid seaduseid, mis on äh, teatud vastuolus äh, äh, ka Euroopa reeglitega. mõnel, mõnes riigis on väga palju kontrolle, et teistel jälle vähem, isegi riigisiseselt võib mõnel pool kontrollida väga palju, teisel pool jälle vähe. mõnes riigis on sanktsioonid väga kau-, karmid ja teises, teisel jällegi mitte ning küsiti ka seda, kas reeglid Euroopa Liidus tähendavad uusi eh, piire. Eh, arvan, et eh, praegune ettepanek on üks parimaid, mis Euroopa Komisjoni poolt on välja tulnud ning ma ei usu, et tegemist on uute piiridega, vaid arvan, et sellised probleemid tekkisid juba enne seda, kui Euroopa Komisjon on äh, oma ettepanekuga välja tuli. kas äh, teeme, tekitame probleeme VKE-dele ja igatahes elu neil lihtsamaks ei tee. ning äh, samuti on probleem see, et lihtsalt meil on aina vähem professionaalseid juhte. ning iga inimene ei, ei saa lihtsalt niisama juhiks. selleks on vaja teatud tingimusi selleks on vaja teatud oskusi ning äh, on vaja ka teatud tingimusi, mis äh, muudaks selle ameti pisut äh, ahvatlevamaks noorte jaoks, aitäh. suur aitäh teile teie vastuste eest. Need pidid küll lühidaks jääma, sest aega on väga vähe, kuid arutelu jätkub. annan nüüd sõna, sõna sõna proua Lukašenskale üheks minutiks. palun rääkige lühidalt. E, suur tänu, e, proua esimees. minule on jäänud mulje, et e, reegleid on siin praegu kohandatud poliitilistele ootustele ja see, mis on selles ettepanekus sees, ei ole tegelikult äh, olnud äh, tulenenud äh, soovist vältida teatud puudujääke, näiteks nagu kuritarvitamise riske komisjon on öelnud, et halduskoorem suureneb, vabandust, ettevõtjad on öelnud, halduskoorem suureneb. see tähendab seda, et selle asemel, et luuakse uusi töökohti, tekitab komisjon olukorra, kus töökohad lähevad järjest kallimaks on väga oluline, et äh, me kuulaksime ära tegelikult sektoris tegutsejad. sest meie jaoks on oluline teada, et äh, millised äh, kõlad oleks siis nendel reeglitel tegelikus elus ja veel üks küsimus, riiuliettevõtted miks me ei saaks panna paika avalikku nimekirja riiulifirmadest? nii et autojuhid ka teaksid, millised nimekirjad on autojuhid äh, võiksid äh, ka kui autojuhid oma palgad peavad äh, avaldama, siis miks ei peaks ka need nimekirjad avalikud olema? proua Morin Chartier, palun üks minut ja pidage kõne eest kinni uh,. Nos intervenants nous ont bien montré combien tänu, meie sõnavõtted, äh, sõltujad on näidanud, kui oluline on tege-, kui, kui olulise spetsiifilise sektoriga on tegemist. ma tahaksin öelda äh, et äh, lähetatud äh, töötajate direktiivis äh, üritasime ära hoida lihtsalt seda, et ei tekiks õiguslikku tühikut, sest see on kõige halvem. see oleks kogu sektori huvide vastane, kogu töötajate huvide vastane ning samuti ka ettevõtete huvide vastane. rohkem pole mul täna midagi lisada, kuid arvan, et võin julgelt öelda, et äh, see on väga oluline küsimus, sest mitte ükski ettevõte Euroopas ei eh, lõikaks kasu sellest, kui siia tekiks õiguslik tühik. suur aitäh teile, proua Marin-Chartier. võite meie toetusele eh, eh, kindel olla, oleme seda juba öelnud, et et lähetatud töötajate direktiiv peab kaitsma kõiki valdkondi, kõiki sektoreid, eriti transpordisektorit ja jätkame. nüüd on minul sõna, sest ma olen ka kaasraportöör. niisiis äh, olen nõus sellega, mida te ütlesite tahograafi kohta. me ei, ei ole enam õndsate unistuste ajastul, me hakkame otsima kahe tuhande kolmekümne neljanda aastani. <clears throat> mul on protseduuriline küsimus. Te asute, istute praegu neutraalsel äh, Äh, palun hoidke ennast tagasi poliitiliste äh, märkuste tegemisega, ütleb kõneleja. ma meenutan, teie, mina meenutan siin vaid äh, Euroopa Komisjoni ja Euroopa trans-, parlamendi transpordikomisjoni seisukohti härra Finn Vandenberg, ma ei lõpeta oma küsimuse esitama ning kui soovite, siis äh, äh, räägin sellest pärast koosoleku lõppemist. Te rääkisite tahograafist äh,, meil oleks seda vaja võimalikult ruttu, kuid samas on tegemist valdkonnaga, äh, mis puudutab digitaalvaldkonda ja praegusel hetkel on meil võimalik äh, Äh, kõike programmeerida viisil, mis, äh, milles me ei ole kõik nõus ning ma tahaksin teada, kuidas konkreetselt äh, tihendada kontrolle, sest tahograafist üksi ei piisa. kas teie praegusel hetkel olete valmis selleks, et Euroopa Liidul oleks Euroopa standardi roll ning et meil oleks tegelik maantee eh, Äh, äh, küsimustega tegeles sama amet äh, ning rohkem aega ei ole. härra Paalas saab sõna järgmisena. suur tänu, mina olen sotsiaalküsimuste komisjonis ja tunni aja pärast hakkame hääletama lähetamise küsimustes ja meil siin on tehtud muudatusettepanekuid transpordisektori väljajätmiseks. ma ei soovi seda hääletust, sellepärast et muidu tekiks meil Äh, õiguslik lünk ja see oleks väga halb sõnum äh, kogu sektorile, nii et juhiksin tähelepanu sellele kontroll. meie hääletasime siin selles parlamendis, äh, härra, me oleme siin parlamendis, tuletasite just meelde, me hääletasime selle üle, et loodaks Euroopa maantee Äh, amet Euroopa tasandil ning äh, rääkisime ka arukatest sõidumeerikutest, hääletasime seda siin Euroopa Parlamendis ning hääletasime ka selle üle, et tuleks ka elektrooniline ja, ja äh, digitaalne öö, register luua, nüüd on siis komisjoni kord oma vastutust kanda. suur tänu, härra Palas. proua Grappini, teil on sõna. suur tänu proua esimees. olen kuulnud siin mitmeid vastuolulisi avaldusi meie asjatundjatelt täna ning seetõttu mul on mõned täpsustavad küsimused. kõigepealt on vastuolu selle vahel, et mõningad eksperdid räägivad sellest, algatusest kui turgu avavast algatusest, teised räägivad, et tegemist on turgu piirava algatusega, meil on ühtne turg, me kõik kuulume siia, kui meil on kõigil ühtne turg, siis me peame arvesse võtma lähimuspõhimõtet ennekõike ja ma tahaksin küsida teilt kõigilt, et kuidas teie sotsiaalset dumpingut määratleksite? ühest riigis räägitakse palkadest, teisest hoopis teistest asjadest, ma arvan, et terminoloogia tuleb paika saada siin ja kontseptsioonid tuleb paika saada, mida see sotsiaalne dumping üldsegi tähendab, mida tähendab lähimuspõhimõte ja kuidas on lood äh, kogu selle keerulisusega, mis, mis, mida see toob kaasa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks. inimesed reisivad kolm tuhat äh, kilomeetrit, mida see tähendab ettevõtte jaoks kui nende töötaja seda teeb. me peame arvesse võtma äh, erinevaid töölepinguid tööandja ning äh, töövõtja ehk äh, sõidukijuhi vahel. mida me peaksime tegema siis nii, selleks neid inimesi aidata? palun pidage kõne ajast kinni. palun, härra Teli. Madame la Présidente uh,, actually as a shadow uh.... suur tänu, lugupeetud esimees mina olen Transpordikomisjonis variraportöör äh, Rahvapartei ridadest ning äh, tahaksin omalt poolt ka paar nappi kommentaari esitada. kuulasin ära, mida meie auväärt asjatundjatel öelda on ja pilt sai selgeks. komisjoni Lex Specialis ettepanek ei ole õigel teel. ühelt poolt tahetakse veokijuhtidele rakendada lähetamise eeskirju. ja võib-olla võiksid eksperdid selles küsimuses rääkida ka täpsemalt väikestest ja keskmise suurusega ettevõtetest, kuulsime siin nii mõningaid üsnagi murettekitavaid avaldusi selle kohta, mis puudutab väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, bürokraatiat, millega need tuleb, peavad toime tulema. ja nii edasi kas teil on täpsemat infot äh, nende komisjoni ettepanekute mõju kohta VKE-dele ning ähm, kui palju äh, töökohti selle kaudu ohtu satuvad teie arvates on? proua Jõseleska, palun. suur tänu, proua esimees ma tahaksin äh, tänada selle kuulamise korraldamise eest ja ma tänan äh, ka meie eksperte nende sõnavõttude eest. saime äh, väga palju uut infot juurde transpordisektori kohta. Te viitasite sellele, et kolmekümnes sajast juhtumist on tegemist probleemjuhtumite puhul juriidiliste küsimustega peaasjalikult äh, on probleemiks olnud liikmesriikide poolne direktiivi tõlgendamine ja on tekkinud õiguslik ebakindlus. see on selge signaal meile siin Euroopa Parlamendis, et äh, meie peame hoolt kandma selle eest, et õiguskindlus oleks tagatud ettekirjutused peavad transpordisektorisse samuti olema mõistlikud. nüüd äh, rääkides kontrollidest mida väidetavalt on liiga vähe. võib-olla on see probleem tekkinud sellepärast, et kogu see sektor on liiga komplitseeritud. üks ekspertidest viitas ka sellele, et äh, asi läheb veelgi hullemaks, kui see mobiilsuspakett vastu võetakse, et reeglite rägastik ainult tiheneb. Merci, president uh,. Tout d'abord une remarque, je pense. suur tänu proua Revu-Talon. ma tahaksin rääkida töötajate kaitsest. paistab, et sellega seoses on mitmeid küsimusi, kolm küsimust täpsemalt. rahvusvaheline transport, transport ja lähetatud töötajad. kuidas võiks selle ühendamine kabotaaži äh, ohtu seada, mis on eraldi rahvusvahelisest transpordist ja teine küsimus ettevõtetel on raske oma sõitu organiseerida nii, et nad saaksid puhata nelikümmend viis tundi oma kabiinist väljas ja tulla vähemalt kord kuus äh, kodukohta. miks praegu äh, järelevalvega parkimisplatse ei kasutata? Äh, järelevalvete parkimiskohtade asemel. miks siis ei kasutata neid parklaid mõningate sõidukijuhtide poolt, kas sellepärast, et need on tasulised, hoolimata sellest, et seal pakutakse kõiki vajalikke tingimusi, sanitaartingimusi, hügieenitingimusi äh, ja samuti ka järelevalvet ja, ja äh, valveteenust ja siis äh, kabotaaži neljakümne viie tunni küsimus, kuidas võib see tekkinud probleeme aidata vältida? Thank you, madam chair and before I ask my äh, suur tänu, äh, ütleb proua Rentke, üks üldine kommentaar kõigepealt minu poolt siseturg on inimeste jaoks, inimesed ei ole siseturu jaoks ja seda me peame arvesse võtma, kui me räägime põhiõigustest, põhisotsiaalkaitsest ja selline lähenemisviis peaks parlamendi poolt olema selgemast selgem. selgem jõustamise küsimus minu poolt, kõik kõnelejad on öelnud, et kontrollidega on olnud probleeme ja ma küsin, kas meil on siis vaja äkki ehk Euroopa tasandil rohkem koostööd, võib-olla võiksime ametitele anda parema kontrollivõimaluse, äh, anda ka näiteks tööinspektsioonidele kontrollivolitused selle üle, millised eeskirjad on rakendunud ja millised ei ole piisavalt rakendunud. suur tänu ja proua Aiela Sender, üks minut. üks minut, proua Aiela Sender ja eh, en primer lugar plantear eh, que tal... suur tänu, esimees. praeguses paketis on mitmeid vastuolusid ja paistab, et asjad lähevad tasakaalust välja mul on tunne, et veokijuht satub kõikide asjade eest vastutavaks isikuks. veokijuht on see, kes peab kandma koormat, kui midagi viltu läheb. mina tahaksin musta nimekirja nendest ettevõtetest, kes äh, ei kasuta seda nõndanimetatud sotsiaalset äh, dumpingut. ja mul oleks väga hea meel, kui ma näeksin nimekirja nendest ette, ettevõtetest. teiseks, mulle meeldiks kui äh, riike, riigid, mis asuvad perifeeriastest, aga meil ollid pole, me kõik teame, et äh, Euroopa ulatub äh, Portugalist Musta mereni ja Soomest äh, Napoli ja Sitsiiliani ning see tähendab seda, et need, kes me asume Euroopa perifeerias, meie jaoks on tegemist ju lisakuludega kilomeetri kohta, mis ei kehti jälle nende riikide kohta, mis asuvad Kesk-Euroopas. palun lõpetage, proua Jalastender, ütleb esimees ning selles osas tahaksin küsida äh, kuidas äh, ka seda perifeeria äh, riikide staatust võetakse arvesse, tahaksin öelda ka seda, et äh, mina, mina ei taha, et transpordisektor jääks hääleta, kui räägitatakse, räägitakse lähetatud töötajatest. järgmisena Peter Lundgren. palun pidage kõneajast kinni. Allez-y, monsieur Lundgren, c'est à vous. Tack så mycket suur tänu! nagu te teate, mina olen kolmkümmend aastat töötanud veokijuhina, enne kui ma siia parlamenti sattusin. tegelikult kabiinis magatakse märkimisväärselt paremini eh, kui hotellis, see on tõsi, ja sõidukina tahaksid sa tegelikult kontrollida oma kabiini ja ka valvata oma koormat. nii et äh, kabiinis magamine ei ole probleem, äh, aga on äh, vaja sellist palka, millega saab minna korraliku lõunasööki sööma ja duši alla ja et saada kiiresti koju tagasi pere juurde ja seetõttu kabotaaž on teema, mis tekitab palju tülisid, sellepärast et selle üle puudub igasugune kontroll. kui me nüüd vaatame noori inimesi, kes tahavad samuti hakata äh, tööle transpordisektoris, nad on probleemi ees, lihtsalt see sektor ei toimi. kabotaaži tõttu on nii odav tühja sõidukit saata teise Euroopa otsa. Current... suur tänu, ütleb härra Kristjanson, praegused eeskirjad ei toimi, see on selge, ja Taani ettevõtted loovad tütarettevõtteid selleks, et, et rahvusvahelist äh, kaubavedu teostada öö, odavamates riikides, nii pole varem siseturul olnud. mis on teie ettepanek, kuidas me peaksime selle ebaõiglase konkurentsi küsimuse lahendama, kui meil ei ole lähetamise eeskirju? aitäh. härra Hertug, palun. jah, suur tänu ma pean ausalt välja ütlema, et ma tunnen teataval määral pettust. me oleme aastaid kuulnud samu sõnu ikka ja jälle ekspertide suust. ikka ja jälle needsamad seisukohad. mul oleks meeldinud, kui me oleksime väänanud ekspertide käsi ja pigistanud neilt välja võimalikud lahendusettepanekud. mis on teie tegelikud ettepanekud, väga paljud äh, Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest ei oleks teie ettepanekutega siin nõus? Uh, suur tänu, ütleb härra Taylor, kuulasin uh, sellest, et um, kogu see töö, töötundide arvutamine toob kaasa suure bürokraatliku koorma ja võib-olla siis arukad sõidumeerikud oleksid siin lahenduseks ja aruk-, ja arukad sõidumeerikud, millega võiks, mida võiks konsulteerida äh, ka kaugelt ja see annab kogu ülevaate sellest, mida on äh, sõidukijuhid teinud, seda saavad kasutada tööandjad äh, nii palkade, kabotaaži kui tööaja kohta ja see on abiks ka jõustamisteenustele, kes peaksid kandma hoolt selle eest, et ei ole mingisuguseid rikkumisi. ma tahaksin siis küsida, et miks, miks ometi viisteist aastat äh, kulub arukate sõidumeerikute kasutusele võtmisele, miks ei saa seda kiiremini teha? ja kui transpordiettevõtjad hoiaksid kokku tõesti üüratult bürokraatiale kuluvaid haldusvahendeid, siis oleks see ju igati stimuleeriv, suureks stiimuliks sõidumeerikute kasutamisele võtmisele, arukate sõidumeerikute kasutusele võtmiseks. kakskümmend sekundit saab härra Ertu sõna, kes ei saanud alguses aru äh, meie mängureeglitest. kakskümmend sekundit, härra Ertu. suur tänu, tõesti, äh, ma ei teadnud, et aega on nii vähe minu küsimuse BVL esindajale esindas, küsisin juba ära, aga härra Barriolt, ETF-i käest küsiks, äh, assotsiatsiooni eest küsiksin ka, kas on tõesti nii, et need piiramatud puhkeajad hotellis, et äh, et pigem tuleb nüüd minna ETF-i kohaselt odavasse ebamugavasse hotelli ja ei tohi olla mm, juhi kabiinis, mis on võib-olla mugav härra Rike. suur tänu. kaks küsimust kuulsin teatavat vastuolu kahe eksperdi seisukohtade vahel, kas võiksid eksperdid täpsustada, et äh, ida- ja lääneriikide vaheline lõhe on vähenemas või suurenemas, tegelikult me tahaksime suuremat konvergentsi, aga äh, siit jäi vastupidine mulje. ja eksperdid, kas te arvate, et sõidukijuhtide nappus on tingitud sellest, et tegemist on raske tööga või äh, on äh, probleem nõutava teenuse kvaliteediga. tõesti, härra Rike, kolmekümne sekundiga, jah, väga suurepärane. Allez-y! Bardzo dziękuję, merci, madame la présidente. E, zmniejszenie biurokracji przez zwiększenie przepisów. To jest ta dyskusja. Suur tänu, halduskoorma vähendamine reeglite laiendamise läbi. see on see arutelu, mida me siin täna peame. vähemalt selline mulje jääb. aga tuleksin selle juurde, mida ütles äh, proua Grapini, ta tahab, et sotsiaaltumpingut hakataks defineerima. Ehm, sama töö eest sama palk samas kohas, jah aga võib-olla võiks hakata seda laiendama ja ütlema, et veel sama tööandja juures, no mis siis saab? ja minu küsimus äh, järgmine härra Vronskile, kes rääkis äh, sellest, et lähetamine, lähetamise puhul kolmest päevast ei piisa, aga kui mitmest päevast siis piisab, aitäh? suur tänu, härra Zlatovski. Raademante, üks minut. tänu esimees mina tahaks puhkepiirkondade kohta, sest äh, eksperdid on öelnud, et peaks äh, olema mingisugune äh, finantseerimise võimalus, kus näiteks osapooled saavad omapoolse panuse investeeringuga hiljem, hilisema ligipääsuõiguse ning äh, ma olen esitanud korduvalt äh, küsimuse, ilma et ma oleks vastusest äh, saanud transpordikomisjonis. kabotaaž, arvan, et peaks olema, sellega on võimalik lihtsalt petta, kui tegemist on piiriülese transpordiga. kuidas seda küsimust lahendada? härra Van Wittenberg, üks minut suur tänu, esimees, tegelikult väga lihtne küsimus teile, sellepärast et me kuuleme siin igasuguseid erinevaid lugusid, erinevaid avaldusi. mul on teile järgmine küsimus ja küsimus on suunatud Euroopa äh, Sõidukijuhtide Liidule, aga ka ETF-ile, Euroopa Transporditöötajate Föderatsioonile, et kas teil toimub tööturu osapoolte vaheline dialoog ning kas olete valmis äh, omalt poolt äh, esitama kompromissettepaneku mida toetavad mõlemad, mõlemad tööturu osapooled ning mis äh, sisaldaks äh, konkreetseid soovitusi, mis äh, võimaldaksid meil oma mandaadi viimase pooleteise aasta jooksul jõuda kompromissini siin. ja pöörduksin kolleegide poole, siin on tehtud igasuguseid avaldusi, palun tehke avaldusi mujal, esitage küsimusi avaldusi võib teha komisjonide töö ajal, aga kuulamist kasutage ikka selleks, milleks see on mõeldud, nimelt selleks, et kuulata, tõstatada küsimusi. aitäh, härra Miltenberg ja nüüd siis pöörduksin uuesti ekspertide poole. palun, teil on kaks minutit aega, et kõikidele nendele küsimustele vastata. ma tean, et aeg on napp, liiga napp, aga Te võite saata vastuseid ka kirjalikult, kui soovite. küsimusi oli väga palju, need olid väga erinevad. kas võiks teha musta nimekirja ettevõtetest, kes ei pea reeglitest kinni, kabotaaži küsimust puudutavad küsimused, kas tahate kõik võrdset palka võrdse töö eest, kas kuidas on lood puhkeajaga, härra Ertuk tahtis teada, kas tõesti äh, peab olema kohustuslik hotellis magamine või piisab ka hästi sisustatud kabiinis ööbimisest. Äh, siis äh, lõhe lääne ja idariikide vahel, kas see suureneb, väheneb, härra Rike tõstatas selle küsimuse tõesti terve rida häid küsimusi ja palun kõigepealt proua Vandenbelt, teil on sõna kaheks minutiks kõigepealt, mis puudutab äh, seda nimekirja nendest variettevõtetest, äh, ettevõtted on alati süütud, kuni neid ei ole süüdi mõistetud, nii et tegelikult kohtunik peab otsustama, kas tegemist on sotsiaalse dumpinguga või mitte. iseäranis seetõttu, et sotsiaalse dumpingu tõelist määratlust ei ole, meie kõik viis annaksime erinevad määratlused selle mõiste kohta. nii et väga raske oleks kõikidele sobivat määratlust esitada mis puudutab parkimiskohti, siis jah, tegemist on ärimudeliga, mida veel ei ole, on praegusel hetkel ikkagi veel parkimiskohtade puudus ja lühikeses perspektiivis ei ole praegune lähenemis realistlik, kui me vaat-, keegi küsis ka sõidukijuhtide puuduse ja nappuse kohta, ma arvan, et sellel on üks, ühesõnaline vastus demograafilised põhjused üha vähem on noori, kes seda tööd teha oskavad. ja siis, kui me räägime sotsiaalsest dialoogist, siis äh, meie organisatsioon tahab osaleda sotsiaalses dialoogis ning me oleksime väga kompromissialtid. uued ETRN võib koos ametiühingutega töötada välja kõigile sobiva määratluse meie, meie poolt on tahe olemas, aga ka meil on ida ja lääne, lõuna ja põhja ettevõtete seisukohtade vahel erinevusi. ja kui me räägime võrdsest palgast võrdse töö eest, siis äh, me ei saa probleemi algpõhjust äh, eirata, tööjõud tööjõukulud on erinevad, isegi kui sõiduki juhile makstakse sama palka, siis tööjõukulu äh, erineb sõltuvalt sellest riigist, kus ettevõtja paikneb. härra Pärilla, kaks minutit, palun. meie oleme Euroopa Ameti poolt ja tööturu osapoole pa-, pa-, pa, osapoolena oleme kirjutanud oma partneritele, oleme rääkinud erinevatest tingimustest, mis on põhitingimused, tegemist on tähtsa teemaga tõesti. ja vastuolud õiguste rakendamises, meie tahame, et õigusest peetaks kinni. Rooma üks määrus ütleb, et territoriaalset tööõigust tuleb rakendada lähtuvalt sellest, kus ma tavaliselt töötan. Euroopa Kohus on langetanud oma otsuse ning tahetakse ja meie tahame omalt poolt, et õigust rakendataks nagu kord ja kohus ja ei midagi enamat. siis koordineerimine kabotaaži küsimuses tööandjate kõige suurem äh, Itaalia organisatsioon Enita on kirjutanud et kabotaažiga piisab neil nendest vahenditest, mis on vaja digitaliseerimiseks ja planeerimiseks. puhkus kabiinis? ei. Äh, ja puhkeaeg kabiinis? ei, sellepärast et äh, neid asju saab teistmoodi planeerida. siis äh, palgalõhe ida ja lääne vahel tõuseb uuringute järgi see on üks äh, meie probleemide põhjuseid ja kui me maksame äh, piisavalt palka, siis äh, on teisi õõnestavaid asjaolusid, tööturu osapoolte vaheline dialoog, meil on suur kohtumine kahekümne seitsmendal oktoobris ning Euroopa tasandil tahame arutelu pidada, meie ETF-ist oleme valmis selles protsessis osalema, oleme seda teinud, teeme seda ka tulevikus ja kindlasti tuleb tulevikus ka vaadata piiriülese transpordi küsimust. selge on see, et kontrollid ning ka kooskõlastamine äh, erinevate riikide ja kontrollistruktuuride vahel on problemaatiline, praegu see pole piisav. ja nüüd saab sõna härra Fronski kaheks minutiks. suur tänu. miks äh, me ei peaks äh, koostama riiulifirmade nimekirja, mis oleks avalik, meie oleksime selle poolt. me teame, et neid on umbes äh, kolmsada kuni nelisada riiulifirmat, aga nende pärast muudetakse nüüd reegleid tuhandete transpordiettevõtete jaoks. ja siis turgu puudutavad küsimused äh, loomulikult on konkurentsivõime oluline ja konkurentsivõime alal hoidmine tähtis. ja loomulikult on tähtis äh, Eh, ka hinnaküsimus. Eh, võib juhtuda, et kui reeglid on liiga karmid, siis teatud kaubad võib-olla maanteetranspordist kaovad. nüüd need arukad sõidumeerikud. ma töötasin omal ajal eh, Poola valitsuse juures ja juurutasin selle süsteemi. see peaks lahendama väga palju praktilisi probleeme teoreetiliselt, kuid meie kogemus oli, et väga kiiresti tuli välja see, et autojuhid on äh, väga loovad ja on üle trumbanud äh, neid äh, sõidumeerikuid. niimoodi on asjaga digitaalsete asjade puhul, nad seadistasid neid tagantjärgi ja siis, kas sellest lähetuse, lähetamise direktiivist piisab? kui me vaatame seda, kuidas kalkuleeritakse äh, siis minu, meie meelest äh, kolmest päevast ei piisa, viisteist päeva. kui üks minut tähendaks ühte päeva, siis äh, võiks ju tuua sisse ka kümme päeva, see on kuidagi suvaline ja arutelu tööturu osapooltega, meie oleme Solidarnoši ja teiste ametiühingu liitudega läbirääkimisi pidanud, ka autojuhtidega ja Poolas oleme juurutanud teatud algatusi. ETF-i oleme me ka paar korda kutsunud enda juurde, kui ta on äh, tekkinud äh, probleem, et äh, et nad ei ole tulnud ja sotsiaalset dialoogi niimoodi Euroopas ju ajada ei ole võimalik. nüüd teenuse kvaliteet. meie pakume ju sama teenust üle terve Euroopa, katkestatakse kõnelejad ja järgmisena saab äh, sõna härra Engelhardt. jah, meie toetame riiulifirmade nimekirja avalikustamist, Euroopat, äh, maanteetransporti, äh, kaubanduse agentuur toetame ka. mis on töö, mis on palgatumping ja nelikümmend tuhat e-, eurot erinevust sekkuvad. olen hea meelega valmis äh, hiljem sellele vastama, aga kahe minutiga ma ei suuda vastata põhjalikult küsimustele miks äh, kakskümmend neli tundi ei sobi, sellepärast et see läheb vastu ärimudelile. Äh, praegu ärimudelid on nii, et autojuhid on kuus kuud või kauemgi maanteel sandikopikate eest kasutavad neid ja parkimiskohti ei kasutata sellepärast, et ärimudel seda ei luba. selline on olukord ja see, mida härra Lundgren ütles, on täiesti õigus. lisaks palgale tuleb täna mõelda ka raamtingimustele, sellele, et kas autojuhtidel on elu üldse võimalik planeerida ja nii edasi. ja me oleme keskse lahenduse, härra Ertug, välja pakkunud. võime konkreetselt teile vastata, kus me iga aspekti kohta konkreetse vastuse oleme andnud ida ja lääs on dialoogis, loomulikult vaatevinklid on huvide mõttes täiesti erinevad, aga arvamuste vahetus toimub. idas on ettevõtetel täna tegelikult samad probleemid tekkinud, mis meil tekkisid viis-kuus aastat tagasi. Äh, autojuhtide puudus, äh, palga ja töötingimused äh, ja töö ja eruelu ühildamine nüüd äh, meie teeme koostööd Verdiga, see on meie ametiühing, teeme ka ametiühingutega Euroopa kesksel tasandil koostööd ja üheskoos tahame siis omapoolseid ettepanekuid teha, aitäh! suur tänu, sõna on härra Medallil, palun. suur tänu teile, räägime lühidalt selles osas, mis puudutab Euroopa koordineerimist. jah, tõepoolest, mina kaitsen sotsiaalset dialoogi Euroopa Liidus, arvan, et on olemas igasuguseid äh, võimalusi selleks, et äh, rikkumismenetlusi läbi viia ning on kommunikatsioonimeetmeid olemas, millel pole võib-olla juriidilist väärtust, kuid äh, mida me kasutame liikmesriikides, et Euroopa institutsioonide arvamust teada anda ning mis puudutab ametit, siis äh, seda peaks hindama Euroopa eelarve koostajad, äh, kuid äh, meie ei ole selleks võib-olla kõige adekvaatsemad vastajad. ning teine asi, ei tohi unustada tõepoolest äh, perifeeri aspekti mõningates liikmesriikides äh, ning äh, võib-olla tõesti Euroopa õigus peaks seda arvesse võtma, et mitte kõik riigid ei ole samas olukorras oma kaubandussuhete korraldamisega. aitäh. Euh, suur tänu ja järgmisena annaksin sõna kolleeg Ulfskogile paariks minutiks, et teha tööhõivekomisjoni poolt kokkuvõtteid ja pärast seda võtan kokkuvõtteks sõna ka mina ise. palun, proua Ulfskog. suur tänu. see tänane arutelu on olnud äärmiselt huvitav. ja ma arvan, et me võime küll öelda, et äh, tegelikult rääkisime me täna väärikusest, äh, koostööst, rääkisime sellest, kas me peame seadma endale madalad ambitsioonid või siiski peaks meie eesmärgiks olema olla parim. sest me tegelikult ei konkureeri ju mitte ainult liikmesriigiti siin Euroopa Liidus, vaid äh, konkureerime ülejäänud maailmaga. ning äh, meie konkurents äh, on säästev ainult siis, kui inimesed teavad, ja tunnevad, et neid kasutatakse õiglaselt ja et neid ei kuritarvitata. nii et selles kontekstis minu meelest on tänane arutelu tõesti olnud väga viljakas, väga põnev. ma tahaksin tänada te kõi-, teid kõiki, et te osalesite meie komisjoni kuulamisel tööhõivekomisjon hääletab ettepanekut juba täna ja see tähendab seda, et me peame nüüd arutelu otsad kokku tõmbama. aga suur tänu kõigile osalemast, aitäh teile selle eest, et jagasite meiega oma mõtteid, oma seniseid kogemusi sellel äärmiselt äh, olulisel teemal, aitäh! suur tänu, proua esimees ja mõned äh, kokkuvõtvad sõnad ka transpordikomisjoni ma üritan äh, kokkuvõtteid teha, kui teil on midagi veel siin omavahel rääkida, minge välja, see arutelu siin saalis on liiga äh, oluline selleks, et keegi seda segaks, tegemist on esimese kuulamiste vooruga, mis, millel on väga oluline panus teha sellesse töösse, äh, mida me teeme. Te olete näinud seadusandlikku eelnõud, mis üritab samaaegselt äh, Äh, lahendada kõik probleemid, no seda soovime ka meie. komisjon on teinud mobiilsuspaktiga küll, paketiga küll teatud äh, edusamme, kuid meie tahame võitu ja tahame lahendada need probleemid, mis tegelikult probleeme tekitavad, äh, sotsiaalsed küsimused ja nii, nagu proua Ulfskog ütles, see, et kuritarvitamist on järjest rohkem ja rohkem. Te rääkisite ka sellest, et täna, et millistes tingimustes teatud autojuhid täna elavad Euroopa maanteedel, need on täiesti vastuvõetamatud. ja kui ma kokku võtan selle, mis te ütlesite, kõik tahavad öelda ühte, et tuleb teha riiulifirmadele lõpp, kuid selle küsimuse taga on tegelikult ka kontrolli iha ja see on ilmselge. me oleme selle seisukohaga nõus kõik isegi Euroopa Komisjon äh, on äh, Euroopa äh, Komisjoni presidendi sõnul öelnud, et me tahame võrdse töö eest võrdset palka, aga selge on ka see, et me ei tohi enam pilku pöörata. sest kui me selle pilgu pöörame sellelt probleemilt, siis jätame me tegelikult tee vabaks demagoogidele, kes tahavad kogu Euroopa projekti lammutada kallid kolleegid, suur tänu, et nii rohkearvuliselt meie koosolekule tulite ja üsna pea transpordikomisjonis äh, saan ma teid jälle tervitada. suur tänu ja varsti näeme! okei okay,, friends uh... Eh.... niisiis, kallid sõbrad, palun valmistage ennast hääletuseks ette ja vaadake,